He is from some. Aha, hello, Mr. Okay, uh, shall we uh, start? Please. alustame, palun istuge oma kohtadele. Okay. So um, good afternoon, we reopen. tere, me jätkame õig-, inimõiguste allkomisjoni istungit, mis algas täna hommikul ning täna pärastlõunasel päevakorral on meil kõigepealt kuulamine üleameerikalise inimõiguste kaitsemehhanismi teemal ja siis toimub meil kuulum-, kuulamine ka Alžeeria teemal või õigemini mitte kuulamine, vaid lihtsalt mõttevahetus kõigepealt, äh, mis puudutab üleameerikaliste inimõiguste kaitsemehhanismi kuulamist, siis mul on väga hea meel, et äh, meil on äh, siin väga esinduslik esindajaskond, kõik vanuserühmad, sood on esindatud. ning meil on siis täna võimalik teada saada, mis Äh, toimub selle üleameerikalise inimõiguste kaitsemehhanismi vallas. ma olen natukene pettunud, et, et äh, üleameerikalise inimõiguste kohtu president härra Garcias Sajon äh, algul küll lubas siia tulla, aga siis leidis, et tal ei ole aega Äh, või õigemini tal ei olnudki väga selget põhjust keelumis, keeldumiseks, nii et ma olen pisut pettunud, ma arvan, et meie siin inimõiguste komisjonis tõesti äh, ar-, arutame inimõiguste küsimusi ja me ei tegele siin mingite teiste asjadega. Äh, tahaksin kohe sissejuhatuseks ka öelda, et regionaalse organina meie siin Euroopa Parlamendis oleme alati üritanud tugevdada kontakte teiste regionaalsete organitega ning eh, seetõttu meil on suurepärane võimalus ja suhteliselt haruldane võimalus vastu võtta siin teist regionaalset organisatsiooni ning eh, kui vaadata eh, teisi komisjone, meie komisjoniga paralleelselt on käimas ka libe komisjoni istung ja meil äh, oma regioonis on ka äh, probleeme regionaalsete inimõiguste kaitsega, äh, näiteks Euroopa liitumisprotsessiga seoses, mida me möödunud aastal arutasime, samuti Euroopa inimõiguste konventsiooniga, mis pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on väga oluline samm edasi. sügisest saadik on meil mitmetes liikmesriikides olnud probleeme, kes äh, kas siis blokeerivad või aeglustavad siis äh, liitumisprotsess. ma arvan, et meil siin oma regioonis on probleemid ja ka maailma teistes piirkondades on probleeme. Äh, meie iga-aastases inimõiguste aruandes oleme kutsunud nõukogu Äh, ja ka komisjoni üles äh, rakendama prioriteetseid meetmeid ja ma loe-, tsiteeriksin, me oleme neid kutsunud üles toetama kõiki neid kohtuid, mis tegelevad inimõiguste kaitsega ning äh, arvestama sellega, et maksimaalset toetust osutataks just nimelt üleameerikalistele inimõiguste kaitsekohtule ning inimes-, inimõiguste ja rahvaste õiguse kaitsekohtule Aafrikas ja samuti tuleb astuda sappe, et aidata luua Aasia ja äh, Vaikse ookeani piirkonna riikide inimõiguste kohut. nii et, et ma tuletaksin teile meelde, et me toetame väga seda, äh, sellist tegevust, äh, seega me toetame ka Üle-Ameeriklase Inimõiguste Komisjoni ja kohtu tööd. varasematel istungitel siin inimõiguste allkomisjonis Äh, äh, oleme me kutsunud külalisi ülemaailmsest, äh, üleameerikalisest inimõiguste kaitsemehhanismist. näiteks arutasime naiste tapmist Mehhikos ja Guatemalas ning meil toimus naisõiguste komisjoniga ühine kuulamine ning me oleme väga tänulikud just Üle-Ameerikalise Inimõiguste Kohtu ja komisjoni äh, liikmetele, kes siis selgitasid oma poliitikat selles küsimuses. me teame ka, et Euroop-, äh, inimõiguste ja demokraatia äh, edendamise Euroopa rahastamisvahend toetab siis Üle-Ameerikalise Inimõiguste Kaitsekohtu ja, ja komisjoni tegevust ja tõenäoliselt me kuuleme rohkem härra Kertsit selle kohta hiljem, aga nüüd tahaksin äh, kogu südamest tervitada meie külalisi, kes kuulamiseks siia on tulnud. meil on siin härra Santiago Canton, kes on Üle-Ameerikalise äh, inimõiguste komisjoni äh, täitevsekretär ja tema räägib siis praegustest probleemidest, mis üle-ameerikalise inimõiguste komisjoni ees seisavad. tere tulemast teile. siis on siin härra Osvaldo Ruiz-Dubuca, kes on äh, siis äh, advokaat äh, ja töötab Üle-Ameeriklises Inimõiguste äh, Kohtus, praegu on ta Genti ülikoolis ning tema keskendub nendele probleemidele, mis siis Üle-Ameeriklise Inimõiguste Kohtu ees seisavad. ja siis on meil siin proua Marta Ibero-Tola, kes ähm, ja tema, tema tiitel on mul siin hispaaniakeelsena kirjas niisiis, siin on proua Marta Ibero Tolla, kes on siin eh, organisatsioonist Initsiatiive de Copenhagen para Centroameerika y Mexico ja äh, proua Jimena Reyes, kes on äh, rahvusvahelise inimõiguste äh, föderatsiooni esindaja ning nemad oma ettekannetes keskenduvad äh, just nimelt inimõiguste äh, alaste vabaühenduste vaatenurgale. siis on meil siin veel Enrico Sanchez Falcon, kes on härra Leopoldo Lopese advokaat äh, Leopoldo Lopes siis mõisteti kohtusse süüdi kahe tuhande, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris ja, ja siis jutuks meil tulebki täna härra Lopes Mendoza kohtuasi ning äh, need on siis need teemad, millele me täna keskendume ja tervitan ka härra Kertsi, kes on siis siin välisteenistuse esindaja. tema tegeleb just nimelt äh, inimõiguste poliitika rahastamisvahenditega ning samuti tervitan siin diplomaatilise korpuse esindajaid. ma arvan, et meil on siin Kolumbia suursaadik, Venezuela suursaadik ja Meksi, Mehhiko saatkonna esindajad ja kui ma kellegi ära unustasin, siis ja ka Peruu esindajad on siin, tere tulemast teile! ja Boliivia on samuti esindatud, mul on väga hea meel, et te siin olete ning äh, meie arutelude jaoks on väga oluline, et me kuuleksime ära eksperdid ja siis äh, anname võimaluse sõna võtta saadikutel ning äh, Eh, loomulikult anname sõna ka välisteenistusele. ja kui te soovite sõna võtta, eh, kui diplomaatilise korpuse esindajad soovivad seda teha, siis te saate seda teha, aga kõneaeg on piiratud kolm minutit ning mul on väga hea meel selle üle, et eh, lisaks meie komisjoni liikmetele on siin veel ka härra Cortes Lastra, kes on Mehhiko delegatsiooni juht niisiis, nüüd annaksin aga sõna härra äh, Kantonile ja piirduge võib-olla kümne minutiga, palun. Eh. suur tänu teile, suur tänu ka eh, te kutse eest Euroopa Parlamendile. nagu me seda hiljuti ütlesime ühel kohtumisel, ainult head, võib tulla eh, rahvusvaheliste organisatsioonide omavahelisest koostööst ja koordineerimistegevusest. üle kümne aasta tagasi oli selline koordineerimine ja koostöö täiesti võimatu, väga vähe oli sidemeid erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, mis tegelesid eh, inimõiguste kaitsega, õnneks, õnneks viimase kümne aasta jooksul on selles osas väga palju edasi mindud ja loodetavasti me ka jätkame samas vaimus. ma eh, kui ma esinen eurooplaste ees, ma eh, võrdlen alati Kesk-Ameerika eh, õigust Euroopa õigusega, sest nii on sellest lihtsam aru saada ja enam, mõlemad Eh, sündisid enam-vähem ühel ajal, viieaastase erinevusega üks viiskümmend üheksa, teine kuuskümmend neli eh, ning siin ei ole mitte, muidugi tegu mitte ainult eh, siis kohtute õigusloomelise tegemise, vaid laiemate küsimustega ja mõlemad kohtute eesmärgiks, eesmärgid on selged kui äh, algas äh, Ameerikas riikides äh, arutelu vajaduse üle luua ühtne Ameerika riikide vaheline kohus, siis algasid, oli sellega seotud ka teatud kriitika ning Ehm, ning ehm, ehm, Ameerika inimõiguste inimõiguste komisjonil on väga suured pädevused, väga suured funktsioonid, mis lähevad palju kaugemale kui konkreetsete äh, hagide arutamine see, sellel on, tal on ühesõnaga samad funktsioonid kui Euroopa Inimõiguste Kohtul, kuid lisaks sellele on tal veel pädevusi selle ning eh, eh, eh nii eh, eh, Ameerika Inimõiguste Kohtu kui Inimõiguste eh, Ehm, komisjoni eesmärgiks on õigusriigi eh, tugevdamine seitsmekümne üheksandast aastast alates on see mõlema eesmärk olnud eh, ning eh, tagajärjed on tuntavad kõigis Ameerika riikides. nagu ma ütlesin, on kõige olulisem individuaalsete petitsioonide käsitlemine. me saame umbes tuhat viissada kaebust äh, aastas. ning äh, neid äh, kaebusi arutab komisjon ning siis teeb komisjon omapoolsed ettepanekud ning kui riik komisjoni ettepanekuid ei täida, siis läheb asi Ameerika Inimõiguste Kohtu ette ning protsent, vaid üks protsent juhtumitest äh, läheb ähm, kohtu ette äh, kaheksateist tuhat kaebust sai äh, selle möödunud aastal ähm, inimõiguste komisjon ja kõigest kaheksateist läks kohtu ette. lisaks sellele on ka sõbralikud kokkulepped, väga paljud probleemid leiavad lahendusi just tänu sellistele kokkulepetele ilma äh, et see probleem läheks käsitlemisele äh, rahva, Ameerika Inimõiguste Kohtu ette, siis on olemas veel äh, nii-öelda ennetusmeetmed äh, olemas, mille komisjon võib kasutusele võtta, et inimeste kaitseid, õigusi kaitsta juhul, kui on karta, et neid võidakse rikkuda. näiteks kui teavitatakse, et kellegi elu on äh, ohus, sest ähm, ja ähm, ja ühesõnaga sellisel juhul võib inimõiguste komisjon otsustada, et ta palub riigi valitsust, et see kaitseks selle isiku e, elu ja tervist. komisjon praegusel hetkel annab ennetavat kaitset umbes kuuekümnele, seitsmekümnele inimesele aastas ning neid juhtumeid tuleb igal aastal juurde mis eh, puudutab riikide olukorra, eh, olukorra jälgimist eh, selle piirkonna riikides. alates viiekümne üheksandast aastast on see roll olnud väga oluline, te mäletate võib-olla, seitsmekümnendatel võib-olla mäletate, külastas komisjon Argentiinat sõjalise rii-, diktatuuri ajal, samuti ka Tšiilis Eh, eh, see komisjon mõistis hukka tõsised inimõiguste rikkumised, mis eh, selles, neis riikides toimusid. varem üritati seda kõike kalevi all hoida ning tänu sellele visiidile Argentiinasse seitsmekümne üheksandal aastal hakkasid salajased hukkamised ja piinamised lõpuks vähenema, kuni lõppesid. viimane Eh, oluline visiit toimus eh, Hondu-, pärast Hondari-, Hondurase riigipööret, et eh, hinnata võimalikke tõsiseid inimõiguste rikkumise, mis olid seotud riigipöördega. nüüd inimõiguste komisjoni audientsid, ta võtab siis uurimise alla erinevaid kaebusi inimõiguste liikumise kohta selles piirkonnas. ja see tähendab siis seda, et kodanikuühiskonnal on väga oluline roll, nemad on need, kes informeerivad komisjoni selle kohta, mis tegelikult toimub selle piirkonna riikides. ning komisjon võtab vastu otsuseid, otsustab, kas külastada riike või mitte nüüd äh, raport erinevate riikide kohta. Äh, äh, koostatakse raporteid, tehakse omapoolset kriitikat ning soovitusi selle kohta, kuidas tõsised inimõiguste rikkumised lahendada. nüüd on äh, siis äh, erikomisjonid, mis tegelevad äh, konkreetsete küsimustega, lapsed, naised, indiaanlased, vangid, ühesõnaga kokku on neid kaheksa, neid erikomisjone, mille eesmärgiks on ka ennetavate meetmete esitamine, temaatiliste küsimuste arutamine ja nii edasi. mul hakkab aeg äh, Eh, otsa saama, nii et ma võtan, hakkan otsi kokku võtma. me e, e, eelkõige on selle komisjoni jaoks oluline kõigi eh, piirkonna riikide eh, poolne tunni, tunnustamine ja rahvusvahelise, rahvusvahelise pädevuse tunnustamise näiteks Argentiinas toimunud pommiplahvatus, kus hukkusid paljud inimesed ja Argentiina näiteks tunnistas, Argentiina valitsus tunnistas omapoolset vastutust või näiteks äh, härra Romero mõrv äh, äh, mis toimus Salvadoris ning hiljuti tunnistas Salvadori äh, riigipea, riigi vastutust Mossode genotsiidi pärast. ning äh, ma võiksin selliseid juhtumeid väga palju ette lugeda. ning äh, ma võin öelda, et riikidepoolne tunnustamine on, äh, on esmatähtis selleks, et, et, et komisjon ja kohus saaks oma tööd teha Tšiili eh, ja Mehhiko on näiteks eh, näited selle kohta, kuidas vastavalt eh, inimõiguste komisjoni poolt tehtud soovitusele viidi sisse seadusmuudatused. näiteks Tšiili valitsus muutis seadust, mis lubas tsensuuri, näiteks Kristuse viimane kiusatus oli Tšiilis keelatud. ja Argentiina lükk-, lükkas äh, tagasi, ähm, äh, kaotas ära ähm, nii-öelda sõja, äh, sõjalise õigus, sõjaõigussüsteemi, mis seni paralleelselt eksisteeris põhiseadusega tänu Inimõiguste Komisjoni ettepanekule. ning näiteks Brasiilia samuti Mm, eh, samuti võttis vastu seaduse, mis eh, andis eh, koduvägijale kannatanud naistele erikaitsed, mida seni ei olnud olemas. ning näiteks Salvadori valitsus muutis oma poliitikat, mis puudutas ravimite jagamist AIDSi haigetele patsientidele, kas selles osas selle otsuse langetamises oli oluline roll mm, meie komisjoni äh, Eh, soovitustel Paraguay valitsus. Eh, samuti muutis eh, vaimuhäiretega inimesi puudutavat seadust. ning sellega ma lõpetan, sest mul anti kümme minutit kõneaega, kuid kõige olulisem on meie tegevuses siiski õigusriigi tugevdamine ning karistatamatuse vastuse, vastane võitlus see puudutab kohtuprotsesse, mis toimuvad äh, Ladina-Ameerika riikides äh, kolmkümmend aastat tagasi toimunud tohutut äh, tõsiste inimõiguste rikkumiste vastu. inimõiguste komisjon oli esimene rahvusvaheline institutsioon, mis otsustas, et amnestia seadus on, seadused on vastuolus rahvusvahelise õigusega, seni polnud keegi seda öelnud. ning üheksakümne teisel aastal Argentiina ja Uruguay vastased äh, Ehm, eh, otsused võeti vastu ning kõik need, ehm, kõik need eh, kohtuprotsessid, mis praegu käivad, eh, kaasa arvatud Rios Alto see protsess, said alguse meie tegevusest ja kõik need kindralid, kes praegu on Argentiinas kohtu all, oli seotud ehm, inimõiguste komisjoni otsusega Eh, ning Argentiina ülemkohtu otsus, mis eh, leidis, et eh, kindralite vastu tuleb alustada kohtuprotsessi, see sai, sai alguse mm, just nimelt inimõiguste komisjoni otsusest. ja need inimesed, kes olid, olid piinanud ja mõrvanud oma kaaskodanikke, nad olid vabad oma koduriikides ja paljudes riigides on nad seni, ehm, kuid nad ei saanud reisida, teistes riikides oleks nad kinni peetud. kuid praegusel hetkel need inimesed, kes hävitasid demokraatlikud riigid, demokraatlikud süsteemid, ehm, need on kohtu all ja seda äh, küll väga eh, tasapisi, kuid nad siiski on kohtu all väga palju on väljakutseid, väga palju on seda, mida me ei ole teinud nii hästi, kui me oleks tahtnud teha, kuid äh, samas ähm, meil ei ole aega enam sellest rääkida. suur tänu selle ettekande eest ja samuti äh, õnnitlused ka kõigi nende saavutuste eest. võib-olla hiljem diskussiooni käigus te võiksite tuua välja ka mõningad äh, raskused või probleemid, mis teil on nõnda, et meie Euroopa Parlamendina ja Euroopa Liiduna saaksime teid toetada ja järgmisena saab sõna härra Osvaldo Širipoka. kui saaksite ka kõnelda kümne minuti jooksul, oleks kena. suur tänu teile. kõigepealt ma sooviksin tänada kutse eest Euroopa Parlamenti, tegu on väga olulise kohtumisega ning teiseks eh, sooviksin selgitada, et eh, minu eh, sõnavõtt on isiklik, mina ei esinda Ameerika riikide inimõiguste kohut ning eh, lõpuks veel minu eh, ettekande eh, struktuur, ma eelkõige üritan rääkida sellest, mis probleeme on kohtuotsuste täideviimisega ning teiseks mõningad soovitused selle kohta, kuidas Euroopa saaks tugevdada meie koostööd, eriti just Ameerika Inimõiguste Kohtuga. niisiis, alustagem probleemidest rääkides kohtuotsuste täideviimisel. tahaksin eh, rõhutada seda, et vastavalt viimasele eh, Ameerika Inimõiguste Kohtu eh, raportile kaheksakümmend protsenti majanduslikest sanktsioonidest on täide viidud. mis puudutab avalikke vabandamist, nagu, mida aeg-ajalt komisjon nõuab, siis ka selles osas eh, otsuseid viiakse eh, täide. kuid sellistes küsimustes nagu kohustus inimõiguste rikkumise uurimise kohta, eh, samuti vast- ning vastutavate isikute sanktsioneerimise kohta, samuti hukkunute ja kaduma jäänute leidmine selles osas on äh, seaduste täide, äh, otsuste täitmine, täideviimine äh, üsnagi vähe tõhus. samuti kui on vaja mitme erineva inst-, riigipoolse institutsiooni koostööd, on sellega seoses probleeme, see puudutab eriti näiteks seadusmuudatuste sisseviimist või riiklike institutsioonide muutmist. väga palju on selliseid faktoreid, mis põhjustavad, ähm, mis põhjustavad kohtuotsuste mittetäitmist. E, kõigepealt e, esimene neist on seotud äh, Ameerika riikide organisatsiooni e, ülesehitusega, sest äh, Ameerika riikide äh, organisatsioonis Äh, osalevad, selle töös osalevad väga vähe äh, ohvreid. ning äh, see on väga tavaline tegelikult sellistes organisatsioonides ning sellega seoses Ameri-, Euroopa dialoog Ameerikaga ei tohiks piirduda ainult riikidega, vaid peaks kaasama ka mm, Ameerika riikide organisatsiooni mm, poliitilisi organeid põhiline vastutus otsuste mittetäitmise kohta langeb muidugi riikidele ning eh, võiksin teile selgitada, miks see nii on. kõigepealt mõned riigid väidavad, et eh, kohtuotsused ei ole siduvad ning eh, mõned riigid leiavad, et kohtul ei ole pädevust sisemisi õigus, juriidilisi kohtuprotsesse läbi viia või väidavad, et et äh, kohtuotsuse tuleb kohal, koha peal riigisisene kohus üle kinnitama, näiteks Venezuela, mis äh, kahel korral äh, oma ülemkohtus kuulutas Ameerika Inimõiguste Kohtu otsused täitmatuks. või näiteks Mehhiko, mis on positiivne näide, tema on kinnitanud, et ta ka inimõiguste kohtu otsused on siduvad ning leid-, on öelnud, et kohalikud kohtud peavad äh, oma tegevuses seda aluseks võtma. teiseks, ekslikult äh, ei äh, väidetakse, et kohtuotsuste täitmine tähendab seda, et et riik, riigivõim peaks tegelikult siis nagu nende meelest sekkuma kohtuvõimu tegevusse, sundides neid Ameerika äh, inimõiguste kohtu otsuseid kasutusele võtma, see pole tõsi. E, Ameerika kohus, e, olgu siis tegu täidesaatva võimu või, e, või, või muuga, kõik nad peavad jälgima rahvusvahelist õigust, kuid äh, see väide, et äh, riigivõim, võimude lahusus äh, ei luba sekkuda kohtute tegevusse, on ettekäändeks. väga paljudel, väga vähestel riikidel nagu näiteks Peruul on selge ülevaade sellest, kuidas peaks kohtuotsuseid täide viima enamus riikidel ei ole mitte mingisuguseid riiklikke normatiive selle kohta, kuidas kohtuotsused tuleks täide viia, see tekitab sisemisi probleeme, eh, eriti eh, selle eh, kohta, milline võimuorgan peaks olema see, kes tegeleb otsuste täideviimisega, sest föderaalvalitsus või osariigi valitsus peavad olema siis, peavad teadma täpselt, kes äh, peaks täideviimist kontrollima. siis on veel sellised aspektid, mis raskendavad äh, kohtuotsuste täideviimist, näiteks tekitatakse bürokraatlikke probleeme või raskendatakse äh, kohtumenetluste kasutusele võtmist. üks näide selle kohta võiks olla sisemised sätted, mis ei lase lase kohtuinstantsidel riigi pääseda dokumentidele. see Ehm, eh, näiteks raskendab eh, sõjaväelaste ja politseinike poolt läbi viidud eh, kuritegude uurimist. viies faktor puudutab erinevate poliitiliste jõudude vaheliste kokkulepete puudumine, eriti puudutab see selliseid küsimusi, mis on seotud siseriikliku õigussüsteemiga, näiteks Tšiilil kästi muuta eh, või annuleerida oma amnestiaseadust, kuid siiani veel Tšiili parlament ei ole suutnud omavahel kokkuleppele jõuda erinevate poliitiliste jõudude vahel, kuidas eh, eh, kohtuotsust täide viia. võttes arvesse kõiki neid erinevaid faktoreid, võime öelda, et kohtuotsuste mittetäitmine on, selle võib, põhjuseid on kolm erinevat sorti. kõigepealt siis poliitilised, majanduslikud ning siis, ning siis probleemid, mis on seotud siseriiklike poliitiliste küsimustega ja kuidas Euroopa saaks aidata kõigepealt see, mis äh, puudutab äh, Ameerika äh, kohtute tegevuse tundmist ja tunnustamist Euroopa saaks näiteks finantseerida kohtu tegevust, et kohus ise näiteks viiks läbi seminare, kursuseid ja nii edasi. või siis äh, võib finantseerida vabaühendusi, et kodanikuühendus teavitustööga tegeleks. samuti võib toetada konkreetseid riigiorganisatsioone, mis eh, tegeleks eh, oma eh, ametnike koolitamisega, samuti võib näiteks Ameerika, Ladina-Ameerika teadlasi koolitada Euroopa ülikoolides, samuti toetada artiklite avaldamist, mis tutvustavad ähm, Ameerika Inimõiguste Kohtusüsteemi. eesmärgiks oleks see, et äh, kohtunikud, politseinikud, parlamendiliikmed ning äh, riigi äh, valitsuse töötajad tunnistaks seda kohtu tegevust, tema autoriteeti, kui riigivõim ei tea, et sellised otsused on olemas või ei tea, et rahvusvaheline kohus, õigus kohustab tema äh, neid otsuseid täitma, siis nad seda ei tee. mis puudutab nüüd majanduslikke raskusi, äh, siis äh, ma olen juba korduvalt öelnud, et nii komisjon kui kohus ei ole piisavalt heal majanduslikul tasemel ja pole piisavalt majanduslikke vahendeid, et oma otsuste täiteviimist kontrollida. näiteks võib majanduslikult toetada komisjoni või kohust, et oma tegevust paremini otsuste täideviimist paremini kontrolliks või samuti on võimalik kasutusele võtta konkreetseid otseseid meetmeid, näiteks eh, loodi ohvrite fond ning see ohvrite fond, kellel ei ole piisavalt majanduslikke vahendeid, eh, eh, oleks olemas fond, et nad saaksid pöörduda kohtu poole et nad oleks teadlikud parem äh,, oleks teadlikud oma õigustest või et kohtu esindajad saaks näiteks minna Costa Ricasse, küsitleda tunnistajaid ja eksperte. see fond äh, äh ei, sellel fondil ei ole praeguseni veel äh, majanduslikke vahendeid äh, samuti võib kohtuprotsesse finantseerida, kuulamisi finantseerida, samuti kohtukülaskäike selle piirkonna riikidesse et eh, kohtunikud oleks need, kes koha peal uuriksid eh, eh, kohalike võimuesindajatega. mul lõpeb aeg otsa, nii et ma poliitilistest raskustest hüpan üle, kuid kuidas oleks see võimalik poliitilistest raskustest üle saada või võib-olla näiteks selliseid kuulamisi korraldada, nagu see siin täna äh, see äh, ava-, äh, võimaluse paremini aru saada äh, Ameerika kohtusüsteemist ning näiteks Mehhiko puhul on see näide sellest, et Euroopa tunneb muret olukorra pärast meie piirkonna riikides, samuti on väga oluline dialoog mitmekesistuks Ladina-Ameerika ja Euroopa vahel. on väga oluline, et dialoog ja et arutelud toimuksid näiteks saatkondade tasandil ja nii edasi. samuti tuleks lähendada teineteisele parlamente ja samuti ka riigikohtuid, sest tihtipeale eh, on soov olemas kohtuotsuseid täide viia, eh, kuid samas näiteks kohtud ei soovi sellega tegeleda, nii et ma arvan, et dialoog on suurepärane võimalus avaldada survet mitte ainult riiki, mida esindab siis valitsus, vaid peaks olema võimalus survestada ka teisi valdkondi. ning sellega, äh, proua esimees, äh, ma lõpetan omapoolse sõnavõtu. Thank you very much, thank you also for the very suur tänu, suur tänu ka väga nende konkreetsete ettepanekute eest parlamendile ja Euroopa Liidule. nüüd aga annaksin sõna proua Marta Iberodolale ning seejärel proua Raesele. Teile jääb siis kummalegi viis minutit, aitäh. tere päevast, esimees, parlamendiliikmed, mina olen Marta Ivero, mina olen, töötan eh, Kopenhaageni initsiatiivi Kesk-Ameerika ja Mehhiko jaoks, see on Euroopa eh, Vabaühenduste platvorm, esindab kümmet Euroopa riiki, kõiki, eh, kes tegelevad inimõiguste ja demokraatia küsimustega Ladina-Ameerikas. viimase kahekümne aasta jooksul, millega eh, oleme tööd teinud, oleme tunnistajad olnud sellele, et Kesk-Ameerikas ja Mehhikos toimuvad endiselt inimõiguste tõsised rikkumised. sellel on väga palju erinevaid põhjuseid, karistamatus, samuti nõrk, nõrk riigisüsteem, vägivald ning samuti ka ebavõrdsus, tohutu suur ebavõrdsus äh, ja eh, selles kontekstis eh, Ameerika riikide süsteem, mis on iseseisev ja autonoomne, on eh, andnud võimaluse inimõiguste rikkumiste ohvritele, et nad saaks pöörduda õigusorganite poole ning tihtipeale on ta ainukene selline mehhanism, millega ohvrid arvestada saavad. sellega koostöö eesmärk on meie välistegevuse koostöök on kaitsta inimõiguste kaitset. meie leiame, et üks efektiivsemaid võimalusi panustada inimõiguste kaitsesse on ähm, äh, äh, komisjoni ja äh, kohtuotsuste täitmine ja kui riigid heast tahet näitavad üles kohtuotsuste täideviimises, siis see on kõige parem võimalus inimõiguste kaitseks selles piirkonnas ning samuti õiguste riigi tugevdamine ja eh, samuti ka eh, see riik, piirkonna riikide tõhusamaks integratsiooniks. härra Kanton, härra Tširibovan eh, juba tõid näiteid mõlema organisatsiooni pädevuste kohta, meie tahaksime rääk-, jagada teiega mõningaid näiteid selle kohta, mm, mis eh, seal kohtus eh, toimub ja selle kohta samuti, kui efektiivne süsteem võib olla. Mm, Ameerika inimõiguste kohus on vastu võtnud erinevaid otsuseid, millest eh, mõned mainisid, näiteks Campo Algodonero Mehhiko vastu, kus öeldi, et, milles öeldi, et et soopõhine vägivald on diskrimineerimine ning sellega seoses ka inimõiguste rikkumine. minu meelest äh, on see suur äh, kvalitatiivne samm edasi. selle otsuse puhul äh, võeti aluseks Euroopa Parlamendi resolutsioon võitluse kohta Kesk-Ameerika ja riikides ja Mehhiko ehk siis ohvrid said Euroopa Parlamendi resolutsiooni tõendina kasutada ja, eh, ja eh, kes ja see inimõiguste kohus võttis selle vastu ning eh, Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja proua Ashton avaldas kiitust inimõiguste kohtu võitluses naiste mõrvade vastu ning äh, Ameerika riikide inimõiguste komisjon, neil pädevusi on väga palju, väga erinevaid. näiteks nad võtab vastu individuaalseid kaebusi, tegeleb temaatiliste küsimustega, meie jälgime Bahuaguani olukorda Põhja-Honduras'es, kus kahe tuhande üheksanda aasta äh, septembrist kaks tuhat üheksa kuni oktoobrini kaks tuhat üksteist mõrvet, mõrvati põllumajandusliku konflikti käigus nelikümmend kaks eh, inimest. E, Ameerika Inimõiguste Komisjon eh, avaldas oma muret olukorra tõttu ning inimõiguste rikkumise kohta selles piirkonnas. automaatselt eh, põllumeeste mõrvamine lõppes selles piirkonnas, seda ei olnud juhtunud viimase kahe aasta jooksul kui eh, nüüd eh, kuni möödunud eh, nädala lõpuni, kus Mattias Vaie Cardenas õnnetuseks mõrvati. komisjon suutis vähendada vägivalla tegusid. ning teiseks tehakse iga-aastaseid raporteid selles piirkonnas, härra Karton juba mainis seda, meie jaoks on see väga oluline, et näiteks Madurase riigipöörde ajal äh, äh, äh, räägiti äh, inimõiguste rikkumisest ning äh, osutati ennetavat abi väga paljudele inimestele ning äh, näiteks räägiti ka Bahoguani, Bahoguani piirkonnas toimuvast vägivallast. kahe tuhande kümnenda aasta mais andis Maia indiaanlaste kogukondadele ennetavat kaitset ning äh, pöördus Guatemala riigi poole, nõudes, et kaevandustegevus äh, San Marcose piirkonnas äh, lõpeks. õnnetuseks need ennetavad meetmed hiljuti muudeti, kuid hoolimata sellest pöördus komisjoni uuesti Guatemala poole, et ta võtaks kasutusele mm, ennetavad meetmed, et neil kogukondadel oleks ligipääs Eh, joogiveele eh, ja et eh, kaevandustegevus ei rikuks joogivett. meil on veel teisigi näiteid väga palju, kuid meiepoolne sõnum on eelkõige see, et Ameerika, see, et Ameerika Inimõiguste Komisjon muudab, muudab sel toimuva nähtavaks see tähendab seda, et on võimalik tihti õigusi kaitsta ning riigid on tunnistatud tun,, sunnitud probleemi tunnistama ja meetmeid kasutusele võtma, nii et meie toetame Euroopa Parlamendi pöördumist komisjoni ja nõukogu poole, et tugevdatakse sidemeid ehm, Ameerika Inimõiguste Komisjoni ja Euroopa Liidu vahel, seda on võimalik teha erinevatel tasanditel, eriti pidades poliitilist dialoogi ja tõhustades koostööd läbi erinevate rahastusvahendite, vahendite eh, ko eh, koostöö, temaatilise koostöö, arenguabi, eh, arengukoostöö, poliitilise dialoogi läbi kõikidel tasanditel, regionaalsel, er-, subregionaalsel tasandil, bilateraalsel tasandil. meie kogemuse järgi on ka delegatsioonidel väga suur roll, samuti Euroopa Äh, äh, liidu esindustel on äh, väga oluline roll, samuti ka riigi- ja valitsusjuhtide kohtumised on olulised, dialoogid inimõiguste valdkondades on tähtsad, näiteks näiteks kohtuotsuste täideviimine on samuti saanud olulise tähelepanu osaliseks Eurolati tegevus ning eriti delegatsioonide külaskäigud, komisjonide külaskäigud kolmandatesse riikidesse, see võib olla suurepärane võimalus selleks, et äh, tõhustada Euroopa Parlamendi dialoogi tema, neid äh, riikidega, riikide, Ladina-Ameerika riikidega, et, äh, et paluda, et, et viidaks täide Ameerika riiki, Ameerika Inimõiguste Kohtu otsused. millised äh, tagajärg, eh, kuidas võiks selle teha, näiteks eh, finantseerida organisatsioone, eh, samuti kodanikuühiskonda, kodanikuühiskonna tegevust, et parandada nende tehnilist võimekust kogu kohtuprotsessi, kohtuvaidluse käigus, näiteks komisjoni tegevuses, kohtutegevuses osaleme ning kohtuotsuste täideviimise kontroll. kui ei, kodanikuühiskond ei saa kontrollida, siis tihtipeale ei ole võimalik, siis tihtipeale kohtuotsuste täideviimine eh, ei ole lõplik või täielik. Eh, samuti on vaja andmebaase koostada, eh, heade tavade sissejuurutamist on vaja tõhustada. ma olen väga nõus oma eelkõnelejatega. me, me, me peame Eh, tõhustama kohtuotsuste täideviimiseks, eh, sellest on väga palju erinevaid eh, võimalusi, kuid ma rõhutaksin veel kord seda, mida ütles härra Tširivoga, ka näiteks vägivallajuhtumite uurimine, sanktsioneerimine, siseriikliku õigussüsteemi muutmine, rehabiliteerimine, teavitamine, koolitamine ning lõpetuseks, nagu ütles seda härra Tširivoga, Eh, samuti ka õigusabi toetamine ja finantseerimine, võttes arvesse, millised probleemid on Ladina-Ameerikas eh, ja võttes arvesse, et ohvrid on tõesti kõige vaesemad. Eh, kui me toetame nende võimalust kohtusüsteemi peale pöörduda, on võimalik ka kohtusüsteemi tõhustada ning ma tahaksin veel kord tänada äh, Euroopa Parlamendi selle olulise eh, kuulamise eh, korraldamise eest eh, ning loomulikult me soovime koostööd jätkata Euroopa Parlamendiga, et tõhustada Euroopa Parlamendi sidemeid Ladina-Ameerika inimõiguste kohtuga. suur tänu nende heade soovituste eest mul öö, oli kirjas, et te jagate omavahel selle kümme minutit ära jah, meil läks natukene pikemale, aga ma teen väga lühemalt. muidugi, äh, ma tahtsin teile seda ütelda täpsemalt. ma ei tea rohkem kui viis minutit. suur tänu teile. inim-, Ameerika Inimõiguste äh, äh, kohtul on sada seitsekümmend kuus liiget üle maailma ja nelikümmend kuus Ameerikas ning ma just sellest perspektiivist sooviks rääkida koostöövõimalustest äh, Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi ja Ameerika Inimõiguste Kohtu vahel, nagu ma, nagu seda ütles minu kolleeg Marta, on väga oluline, et et majanduslik toetus jätkuks sellele süsteemile, samuti oleks oluline ka poliitiline e, toetus. ning just sellest teise punkti osas sooviksin pikemalt rääkida viimastel kuudel toimusid äh, intsidendid, on äh, toimunud, äh, tekkinud küsimusi Ameerika riikide organisatsioonil Inimõiguste Kohtu vahel ning samuti on vaja Euroopa Liidu toetust eritöögrupi otsuste osas mille eesmärgiks on tugevdada ähm, Ameerika äh, Inimõiguste Kohtu töö tõhustamise kohta. hiljuti toimus reform, kus äh, kõik said esitada omapoolsed ettepanekud selle kohta, et kohtu tööd äh, tõhustada, kuid meie seisukohtast üritatakse tegelikult kohtutööd nõrgendada. esimene punkt viimastel kuudel paljud riigid on kritiseerinud eh, väga ägedalt Ameerika Inimõiguste Kohtu tegevust, eh, on eh, täiesti ebaproportsionaalselt kritiseerinud kohtu otsuseid. see, need riigid on olnud Peru, Venezuela, Ecuador, Brasiilia ja Kolumbia. näiteks, mis juhtus Brasiilia ja Kolumbiaga esimesel aprillil kahe tuhande esimesel aastal eh, inimõiguste komisjon võttis vastu eh, ennetavad eh, kaitsemeetmed indiaanlaste suhtes, keda ohustas ettevõte Velumonte. ennetavad meetmed palusid, et kaitstaks indiaanlaste mm, elu ja väärikust ja et ähm, selle ettevõtte tehase äh, ehitamine lõpeks ning äh, et äh, kogukondadel oleks ligipääs ko, mm, mm, ning president Russev reageeris väga ägedalt, ähvardas, et ta ei toeta enam kohut, et ta võtab tagasi Brasiilia kandidaadi, kes peaks komisjoni liikmeks saama. see tekkis, ka seoses tekkis tõsine pinge eh, situatsioon, mis pani küsimärgi alles eh, kohtu ja komisjoni eh, iseseisvuse ja autonoomia. see on väga murettekitav. tõsi on see, et üheksakümnendatel aastatel on, oli samuti pingeid, loomulikult riikidele ei, ei meeldi Eh, kohtu ja komisjoni poolsed otsused. Eh, üheksakümnendatel aastatel puudutas see eriti eh, demokraatliku üleminekuperioodiga meie mõtlesime, et see praeguses kontekstis näiteks loodusressursside küsimus võib taas tekitada uusi pingeid, kuid samas see ei vabanda kuidagi Brasiilia äh, Ehm, eh, Brasiilia poolset käitumist. meile, meie jaoks on väga oluline, et selline me, meie jaoks sõbralik piirkond, nagu seda on Euroopa Liit, eh, toetaks eh, et ta nõuaks, et Ameerika kohtu iseseisvuse Äh, respekteerimist ning sellega seoses on väga oluline, et Euroopa Komisjon, Nõukogu, Euroopa Parlament toetaks inimõiguste kaitsjad, kes kasutavad Ameerika äh, inimõiguste kohut ja komisjoni. et äh, oleks võimalik inimõiguste rikkumise ohvreid aidata ja kaitsta. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oktoobris Juan Manuel Santos, komis-, Kolumbia president, hoolimata sellest, et ta oma mandaadi alguses lubas eh, eh, kes lubas oma sõnavõttudes eh, tagasihoidlik olla, ta nimetas ehm, kohtu jaoks töötajad korruptantideks ja ehm, ütles, et ehm, nende tegevus õõnestab Ameerika Inimõiguste Kohtu tegevust, ta nõudis sanktsioone ning see ähm, äh, äh, tähendas äh, seda, et ühte ähm, genotsiidi, Madiribani ähm, genotsiidi ohvrit hakati süüdistama korrup-, äh, korruptsioonis Eh, ja väideti, et ta toetas eh, neid paramilitaarseid organisatsioone, kes eh, selle tapmise läbi viisid. on võimalik, et mõni tunnistaja ei ole rääkinud tõtt, kuid praegusel hetkel kasutatakse lihtsalt seda olukorda selleks, et, et, et, et heida halba varju rahv-, vabaühendusele, mis on äh, mis esindab äh, ohvreid, mitte, mis ohvreid kohtuprotsessis Uribe vastu, mis puudutab siis kohtuväliste hukkamiste läbiviijaid ning on väga murettekitav ka, et on väidetud, et et kord, et kohus tegi ähm, ohvrite väljaselgitamisel halba tööd, kuid nagu te teate, nagu Euroopa Inimõiguste Kohtus ei ole tal, sellel kohtul õigus kohtu uurimist läbi viia ning eh, tal eh, on eh, vaja abi Kolumbia valitsuse poolt selleks, et uurimine toimuks. seda ka selles konkreetses valdkonnas, ma mainin seda sellepärast, et Maderi Bani juhtumi puhul juba olemasolevates dokumentides oli andmeid, mis olid pärit Kolumbia luureametilt, kus öeldi, et Maberibani juhtumit võiks kasutada selleks, et nõrgendada Ameerika Inimõiguste Kohtu ja rahv-, vabaühenduste tegevust. nagu öö, äh, öö, äh, ning ma sooviksin öelda seda, et, et kõik ei ole mitte suurepärane ja et eh, on tõesti suur vajadus selleks, et eh, te ootaks meile poliitilist toetust ja lõpetuseks sooviksin lihtsalt öelda, et, eh, et täna saab kokku töögrupp, mis tegeleb võimalike muudatuste läbiviimisega Äh, Ameerika Inimõiguste Kohtus, äh, Inimõiguste Komisjonis ning on tehtud äh, soovitusi, mis üritavad vähendada ähm, sõnavabaduse piiramise kohta ja üritatakse samuti ka tugevdada, teha kõik selleks, et tegeldaks rohkem inimõiguse tutvustamise ja kaitsmisega. ning et, äh, et tegeldaks rohkem tutvustamise, vähem kohtutegevusega ja ma tahaksin paluda, et Euroopa Parlament, et äh, nad võtaks vastu, võtaks vastu resolutsiooni, mis toetaks äh, Ameerika inimõiguste, inimõiguste kohut, aitäh. Thank you, madam Reyes. suur tänu, proua Reyes, äh, tutvustamast meile neid kahte juhtumit ning äh, põhiline on siis see, et on tarvis kohtu sõltumatust tugevdada. meie mõistame seda Euroopas väga hästi, sellepärast et kui me vaatame, kuidas Euroopa Inimõiguste kohut ähvardavad erinevad riigid, siis ma arvan, et samasugune mehhanism toimib ka seal teie pool ja me saame sellest hästi aru mis me nüüd edasi teeme selle äh, kuulamise tulemusena, seda veel arutame isekeskis, aga nüüd annan sõna härra Falconile, kes on härra Leopoldo Lopesi äh, advokaat Venezuelast ning ta tutvustab juhtumit, mida siis käsitles äh, üleameerikaline kohus. suur tänu teile, ma sooviksin alustuseks öelda, et et eh, Leopoldo Lopes on väga tänulik sellest, et Euroopa inimõiguste, Euroopa Parlamendi inimõiguste komisjon eh, on eh, käivitanud dialoogi, lisanud oma dialoogi Ameerika Inimõiguste Kohtuga tema juhtumi arutamise. tahaksin öelda, et eile Eh, eile eh, Leopoldo Lopez ja tema eh, fraktsioon, mida ta, partei, mida ta esindab, pakkus tema partei talle toetust Enrique Gabriel Radonskile, nii et Leopoldo Lopez praegusel hetkel astub siis presidendi kampaaniast välja, kuid äh, see ei vähenda siiski äh, meie äh, küsimuse tõsisust, sest praegusel hetkel on tegu just nimelt venezuelaste poliitiliste õiguste kaitsega ning samuti äh, selliste õiguste kaitsega, mis tegelikult demokraatia aluseks ehk siis samuti see puudutab just nimelt valimisõiguse valituks saamisõigust ning sellega seoses me jätkame oma tööd. ning eriti on see seotud raskustega, mis ta on tabanud president Chavez'e vastaseid. härra Lopez Mendoza juhtum on siis järgmine kahe tuhande kaheksandal aastal, nagu juhtus paljude teiste Eh, inimestega, kes eh, ei toeta president Chavez'e valitsust, eh, rikuti nende õigust kandideerida valimistel ja see puudutab siis Caracase linna linnapea valimist, see on üks olulisemaid ametikohti pärast Vabariigi Presidendi ametikohta. tema ei luba, talle ei ole lubatud kandideerida, ta ta ei saanud seda linnapeaks, kuigi samas äh, tema toetus oli väga suur ja seda seoses erinevate äh, administratiivsanktsioonidega, mille riigikontrolör oli rakendanud, sest tegu ei ole administratiivorganiga, tegu ei ole õigusorganiga, nii et äh, tegu on seega juhtumiga, mis on vastuolus mm, inimõiguste konventsiooniga äh, ja eh, nagu me kõik teame, eh, see valituks saamise õigus on poliitiline õigus, seda ei saa eh, piirata vastava, välja arvatud teatud väga konkreetsetel juhtumitel, mis, millest üks on siis süüdimõistmine kohtus pärast kohtuprotsessi ning kuna tema inimõigus oli rikutud, tema poliitilisi õigusi oli rikutud, mis on lahutamatu osa demokraatlikust süsteemidest, nagu seda ütleb inimõiguste harta, Ladimeri inimõiguste harta. ja sellega seoses härra Lopes Mendoza pöördus äh, inimõiguste komisjoni ja kohtu poole ning äh, inimõiguste komisjon äh, analüüsis seda küsimust ning jõudis järeldusele, et tõepoolest selle juhtumi puhul oli rikutud inimõigusi oli rikutud tema poliitilist õigust äh, esitada ennast kandidaadiks ja saada valitud ning äh, sellega seoses esitas äh, kaeb-, inimõiguste komisjon kaebuse ähm, inimõiguste kohtusse, kaebas Venezuela valitsuse peale ning toimus kohtuprotsess, nagu arvata võiski. härra Lopez Mendoza äh, sai õiguse, leiti, et äh, inimõiguste, Ameerika inimõiguste konventsiooni oli rikutud ning see kohtuotsus kohustas Venezuela riiki, et ta peab täitma äh, oma kohustusi ning äh, nõuti, et, et rahv-, et riiklik valimiskomisjon võtaks tema äh, et sanktsioonid tagasi, et tal ei keelataks kandideerida, et e, ükskõik millisesse e, ametisse tegu e, on olulise otsusega ja see on äärmiselt oluline, võttes arvesse kõiki teisi inimesi, kes olid sarnases olukorras, see tähendab siis seda, et neid on, need on illegaalselt äh, Äh, ära võetud nende poliitilised õigused Venezuela riigi poolt ja mis, äh, kes soovivad kandideerida. Äh, Ameerika Inimõiguste Kohus nõudis Venezuela riigilt, et need sanktsioonid ja poliitiline, poliitilised keelud tagasi võetaks ning nõudeti ühtlasi, et, nõuti ühtlasi, et Eh, seadust muudetakse vastavalt Ameerika riikide inimõiguste konventsioonile ja et ei lubatakse administratiivsete äh, sanktsioonide läbiviimist. nüüd, kui, äh, kui see kohus selle vastu võttis selle otsuse, äh, reageerisid kõik riigiasutused ja ametid äärmiselt räigelt Ameerika Inimõiguste Kohtu otsusele ning äh, kõige, äh, äh, kõige parem näide sellest oli põhiseaduskohtu reaktsioon, kes deklareeris, et inim-, Ameerika Inimõiguste Kohtu otsus ei ole ähm, rakendatav ja nad tõid põhjendusi, mis olid äärmiselt ajast maha jäänud äh, näiteks eh, tõid näiteks suveräänsuse, riigi suveräänsuse ning öeldi, et tegu on eh, eh, liberaalide, liberaalse iseloomuga otsusega ning teatati, et nad ei kavatse Ameeriku otsust täide viia. kuid praegu ka Venezuelas siis poliitiline äh, käib, toimuvad varsti valimised, nii presidendivalimised kui parlamendivalimised. ning on väga palju selliseid inimesi, kes, e, kellel on keelatud e, kandideerida ning e, Venezuela valitsus hakkas nii-öelda simuleeritud kohtuotsuse täideviimist. lubati rahvuslikul valimiskomisjonil Äh, äh, kandidatuurid vastu võtta, ühesõnaga äh, kandidaadiks võis esitada ennast ka need, kes olid enne mustas nimekirjas olnud, kuid see nii-öelda komis-, kohtuotsuse täideviimine on täielikus vastuolus sellega, et härra Lopes ja ka kõik teised ei ole poliitiliselt äh, piiratud oma tegevuses, vaid administratiivselt, see tähendab seda, et ta võib kandideerida, kuid kui ta valitakse ja see puudutab kõiki neid, ei saa ta administratiivsest, äh, ta ei saa üheski riigiametis töötada, sest administratiivselt äh, on see keelatud. ühesõnaga tehti siis kõik selleks, et praktiliselt ähm, nende inimeste tegevust tõkestada ja äh, niimoodi Ameerika Inimõiguste Kohtu otsust mitte täide viia. nii et äh, olukord on praegu äh, siis selline, et poliitilised sanktsioonid ja keelud viiakse läbi siis administratiivselt, mitte ei võta aluseks kohtuotsuseid ning see tähendab siis seda, et sellise olukorra vastu tuleb võidelda ning äh, äh, ning Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlamendi inimõiguste alamkomisjon äh, peaks tugevdama nõudmisi selles osas, et Ameerika Inimõiguste Kohtu otsused viidaks sajaprotsendiliselt täide, et võetaks vastu resolutsioon või ükskõik mis muu selline tegevus ja et mõistetaks rangelt hukka see, et kui, et ükskõik milline neist kodanikest, kes administratiivselt oma tegevuses on tõkestatud, et kui need valitakse äh, siis äh, tuleb äh, tal lubada sellisel inimesel äh, ka ametisse astuda, seda ja selles osas ei tohi mitte mingisuguseid administratiivsetest, mingitest administratiivsetest sanktsioonidest enam rääkida. me leiame, et Euroopa Parlamendi poolne sõnavõtt või Euroopa Komisjoni sõnavõtt selles valdkonnas selline võimalus juba ennetavalt hukka mõistetakse, oleks suurepärane reaktsioon Euroopa poolt ja oleks suur abi inimõiguste kohtule. suur tänu, ma olen kõnest kinni. Uh, suur tänu, härra Falcon, et selgitasite meile seda Venezuela juhtumit ja seda, kui keeruline on rakendada liikmesriigi, riigi tasandil kohtuotsuseid ning kuulsime ka ära Kolumbia ja Brasiilia näited ja nüüd vaatame, mida me jätkutegevustena saame selles osas ette võtta. Äh, ma palusin, et võib-olla härra Kert ootaks veidikene nõnda, et mõned liikmed saaksid kõigepealt sõna võtta ja mõ-, sest mõnedel on tarvis küsimusi esitada, aga nad peavad ka ära minema. nii et kui see teile sobib, siis teeksime nõnda ja võite olla kindel, et pisut hiljem annan ka teile sõna. proua äh, kolm minutit siis kõigepealt. Senora presidente eh,, creo que estas audiencias son muy importantes por.... proua juhataja, sellised kuulamised on väga tähtsad selleks, et need aitavad meil heita valgust eh, üleameerikalisele süsteemile. Euroopas eh, kaheldakse selles, kuidas mujal need Euroopa eh, inimõiguste mehhanismid toimivad, mistõttu on ka väga äh, vaja selgust selles osas, kas vastava piirkonna riigid võtavad, eh, aktsepteerivad neid otsuseid, mida selline inimõigus, inimõiguste kohus teeb. kuulasin väga hoolega neid Argentiina ja Tšiili näiteid, kuidas nad ei ole täitnud neid amnestiaseadusi või kuidas nad seda on teinud, see on väga oluline ka, kuidas ohvreid kaitstakse, ohvrid peavad saama öö, äh, ohvreid tuleb kaitsta ja nendele tehtud äh, teod tuleb hüvitada. inimõigused ja väärikus on samuti olulised. üks kõnelejatest mainis siin süüdlaste äh, vastu võetud, süüdlaste suhtes vastu võetud kohtuotsuseid ja nende täitmise taset, äh, nende otsuste, kohtuotsuste rakendamise määra on kindlasti võimalik paremaks muuta kysymys riikide vastutusest seoses kohtuotsuste täitmisega on väga oluline. tõesti on häbiasi, et mõned riigid ei aktsepteerigi neid otsuseid. meie Euroopa õig-, seadusandjatena peaksime edendama inimõigusi nendes riikides, kus me tegevad oleme. mina olen näiteks Mehhiko delegatsiooni liige ning olen seal korduvalt käinud ning kohanud ka ohvreid olen parlamendis raportöör ohvrite ja ohvrite toetamise direktiivi osas, sellepärast tahaksin ma väga toetada mõningate kõnelejate kommentaare just, mis puudutab Mehhiko otsustavust inimõigustega seotud kohtuotsuste täitmisel. tõsi ta on, et paljugi on veel ära teha ning me tahaksime ka suuremat koostööd näha, me reisisime äh, paikadesse kohale, kohtasime mitmeid ohvreid ja nägime, kuidas neid kaitstakse või kuidas neile pakutakse kaitset. ning äh, ma tean, et Mehhiko ja Mehhiko valitsus on mõnedel juhtudel vastutuse enda õlule võtnud. mind hämmastas, mind panin tähele, kuivõrd oluline on arvamuste vahetuse ja dialoogi olulisus. mina kõnelen ohvrite õiguste eest. meil on tarvis regulaarselt tarvis vahetada arvamusi, äh, raporteid, külas käia. me peaksime hoidma sidemeid nende riikidega ja mitte juhuslike delegatsioonide visiite korraldama, millel mingisugust jätkutegevust ei ole. me peaksime olema ühenduses ning leian, et on väga oluline, et et me aitaksime ka võimekusi edendada institutsioonides nendes riikides. mina oma raportis rõhutan just seda, mis puudutab neid riike, kes ei suuda koostööd teha nende Eh, inimõiguste süsteemi erinevate eh, organitega, siis ma soovitan, et nad teeksid seda ja ülejäänud jätkaksid oma tegevust. suur tänu. suur tänu, proua juhataja. mina räägin täna leedu keeles. proua Andrikiene, kes kõneleb ilma mikrofonita. Eh, kalbos minagi toetan kolleeg Jimenest tema sõnade osas. me oleme tõesti rahul, et täna toimub selline kuulamine ning nagu te ehk teate, meie allkomisjoni delegatsioon külastas eelmisel aastal Hondurast ja Mehhikut kõigepealt tahaksin tahan öelda, et mul on tõesti hea meel, et see kuulamine toimub. võib-olla te teate, et läinud aasta maikuus oli meie allkomisjoni äh, delegatsioon Mehhikos ja Honduras'es. härra Kanton, teie mainisite Hondurast ka ja kas te võiksite anda oma hinnangu Hondurase inimõiguste olukorrale? ma mäletan väga hästi tollaseid kohtumisi näiteks inimõiguste ministriga, kes tõstatas küsimuse kohtunike staatusest selles riigis kohtunikud, kes ei toetanud kahe tuhande üheksanda aasta valitsuse vahetust ja need kohtunikud tehti ametist lahti. kas te teate, äh, kas selles osas on inimõiguste kohus ka mingisuguseid soovitusi või otsuseid vastu võtnud? mul on hea meel, et härra Sanchez Falcon äh, on meie seas täna. me oleme härra Leopoldo Lopesi juhtumit äh, jälginud tükimat aega juba ja me lootsime, et ta isegi tuleb kohale täna, aga loomulikult mitmetel põhjustel äh, see toimub äh, see kuulamine alles täna ja eile sain saatkonnast äh, vastuse, miks inimõiguste kohtu otsust ei viida ellu. ja seal kirjas öeldakse ka sedasama, mida teiegi mainisite, nimelt, et kohtuotsust ei ole võimalik ellu rakendada. ma tahaksin kuulda teie arvamust, sellepärast teie esindate inimõiguste komisjoni. missugune on teie reaktsioon mm, sellele, kui riik ütleb, et, et komisjoni otsust ei ole võimalik ellu viia. mis siis niisuguses, niisugusel juhul ette võtta on võimalik? ning mu viimane märkus ei ole küsimus, vaid kommentaar me jälgime tervet piirkonda, aga me näeme, et riikide vahel on mitmeid erinevusi. me äh, käisime Mehhikos delegatsiooniga ning Mehhikos kuulsime mitmetel kohtumi-, kohtumistel nendest komisjoni soovitustest, mis käsitlesid äh, kohtuotsuseid, mida on võimalik ellu rakendada, kuigi raskustega, aga siiski rakendatakse. teistel puhkudel aga ütlevad mõned riigid, et nemad neid otsuseid ellu ei vii. nagu ma ütlesin, tegemist on piirkonnaga, kus on tohutud erinevused riigiti. ja kui meie allkomisjon pakub välja, koostab dokumendi, mida parlament võiks koostada, siis see oleks väga mõistlik minu arvates. suur tänu äh, proua Andrikienele ja nüüd härra Maierile sõna bueno,. suur tänu, proua juhataja. minagi olen nõus sellega, et on väga kasulik, on väga oluline kasutada neid instrumente, mis meil on võimalik kasutada äh,, poliitilist dialoogi suhteid eh, Ameerika ülese süsteemiga. ohvrite eh, kaitsmine on väga oluline, kuigi see on ka väga raske. näiteks eh, üks kuulus Hispaania kohtunik, kes ise kohtupinki astus sellepärast, et ta püüdis kaitsta Franco režiimi aegseid kuritegusid. see on väga veider, kas pole nii? pretsedendi õiguse mõttes eriti. näiteks Argentiinas ei ole aegumistähtaega selliste kuritegude puhul Hispaanias jällegi on. nõnda siis mida iganes meie selles valdkonnas teha saame, tuleks ära teha. mida iganes Euroopa saab teha selleks, et seda süsteemi tugevdada Ameerikas, seda parem see on. minu esimene küsimus puudutab seda, millal iganes mainitakse üleameerikalist süsteemi ja selle uut struktuuri, mis sel aastal just jõustus, siis äh, sellega seoses liitub ka Ameerika ühe, liituvad ka Ameerika Ühendriigid süsteemile, siis missugune on teie nägemus sellest, missugune saab olema teie äh, süsteem selles uues kontekstis? kas see uus regionaalne organ võib-olla asendab teatud mõttes teid? kõik öeldu on olnud väga huvitav. ma oleksin võib-olla ise võtnud teistsuguse seisukoha, kõneldes kõikidest nendest ohvritest. Te näiteks mainisite Venezuela juhtumeid ka ei ole selge, kas seal poliitilisi õigusi on ka rikutud või mitte, aga on terve hulk inimõigusist rikkumisi, mida veel oleks võinud käsitleda, võtkem mõrvad, inimeste kadumine ähm,, riigipöörded, nii et minu esimene küsimus, algne küsimus esimesele kõnelejale, kes kõneles Hondurasest, oleks siis järgmine äh,, ma saan aru, teil on kohtuasi pooleli inimõig-, riigipöörde katse läbiviijate osas, kas see on tõsi, et see kohtuasi on pooleli? siis see, mida härra Sanchez Falcon ütles. Venezuelas minu meelest on nii, aga ütelge, kui ma eksin. nimelt on kuussada ametnikku, kelle kohta on öeldud, et nad ei saa riigiametis teenida või taotleda, kandideerida riigiametisse ja vaid nelikümmend seitse protsenti neist kuulusid äh, opositsiooniparteidesse ja viiskümmend kaks protsenti olid valitsuse toetajad. nii et tundub, et siin ei ole nagu mingisugust parteilist lähenemist. härra Lopez Mendoza teda ei, tema ei sobinud oma teatud tegevuste pärast, ta osales kahe tuhande teise aasta riigipöördekatses, seda tuleb meeles pidada, see on oluline, ta on ju riigipöördekatse toetaja. aga kõige tähtsam asi siinjuures on see, et ta kaotas oma õiguse öö, ähm, kandideerida, sellepärast et ta oli kuuskümmend miljonit bolivaari kõrvale pannud öö, äh, äh, riigi rahast, äh, riikliku naftafirma rahast ja üheksakümnendatel aastatel, äh, kui ta tegi ta sedasama äh, linnarahadega. Äh, kohtud ja haldusorganid peavad neid pettusejuhtumeid käsitlema, sellepärast et need õõnestavad hea valitsemistava põhimõtet. iga juht peab ju seda kasutama. ja siis eile ta otsustas, et ta ei kandideerigi Teie teate paremini kui mina, missugune see olukord äh, opositsioonil on Venezuelas. kui nad ei saa oma asjadega toime, aga Venezuela ülemkohus on öelnud väga selgesti välja, et, et äh, kõigil neil isikutel on täielikud poliitilised õigused, nad saavad valida ja need, nad võivad olla valitud ja nad ütlevad, et seda kohtuotsust ei olnud võimalik täita. aga see kohtuotsuses öeldi, et see isik oli kaotanud poliitilised õigused, aga seda ei ole võimalik üldse teha, isegi kui, kui isegi kui me sooviksime või kui soovitakski. nii et tundub, et selles konkreetses asjas ei ole üldse tegemist poliitiliste õigustega. ta võib kandideerida ja või võite olla ka kandidee-, võite olla kandidaat ja võite ka osaleda valimistes, ise valida. aga kõige keht-, kõige tähtsam on see, et me peame kasutama neid Euroopa vahendeid, mis meil on, poliitilist koostööd, dialoogi, EULAT-i assambleed, assambleed, see on see, kus me saame mm, kummagi pollompi seadusandjad omavahel arutada. kasutada, peame kasutama neid vahendeid nõnda, et ohvreid, inimõiguste rikkumiste ohvreid nõuetekohaselt kaitstaks. tänan, härra Maier ning nüüd mul on väga palju kõnelejaid, kes tahavad sõna saada, minu meelest see teema on väga huvitav, me võime kindlasti kella viieni siin ära rääkida, aga ma tahaksin, et te peaksite silmas ka seda, et meil on aega vähe ja nüüd saab sõna härra Obiols ma räägin väga lühidalt, kõigepealt sellepärast, et ma arvan, et me peame väljendama oma heameelt selle üle, et äh, sellised huvitavad sõnavõtud äh, meile täna siin ette kanti. see on kõik meie jaoks väga kasulik ning loomulikult äh, ka puudutab see, mis puudutab, mis puudutab just nähtavuse küsimust, eriti just inimõiguste kohtu nähtavuse küsimust Ladina-Ameerikas ning äh, ka logistilisi probleeme ja raskusi või poliitilisi probleeme, mis neil tekkida võivad. ning äh, äh, te võite kindlad olla, et Euroopa Parlament äh, on teie suhtes väga positiivselt meelestatud ning soovime kindlasti tõhustada, puhu, tõhustada meie vahelist koostööd. tahaksin rääkida siin ühest Äh, punktist, äh, mis tõusis esile äh, proua Re-, härra Reiese, vabandust, proua Reiese sõnavõtus, see puudutab Kolumbiat, eh, see puudutab just nimelt advokaate, advokaatide ühendust, mida ähvardatakse pidevalt, mis on seotud struktuurilise vägivallaga ma täheldan, et äh, selle äh, äh, probleemiga on seotud väga põhimõttelised küsimused. minu meelest on siin selline strateegia tekkinud, mis üritab ähm, avalikkuse ees küsimärgi alla seada kogu Ameerika ja, Amerika ja riikide inimõiguste kohtu süsteemi, ma tahaksin küsida eelkõnelejatelt, et kas te võiksite konkreetsemalt selle süsteemi, sellele süsteemile hinnangu anda? suur aitäh ja nüüd annan sõna Mehhiko delegatsiooni esimehele eh,. Haré también una intervención muy breve porque mis colegas eh, ya han hecho una reflexión yo creo inter- minu kolleegid on teinud juba väga huvitavaid mõtteavaldusi, ma tahaksin eh, rääkida juba sellest, mida ütles eh, proua Jimenez Herril, eh, mis puudutab siis ohvrite küsimusi ja mis ütles seda, mida ütles härra Ruiz Chiriboga selles osas, mida, millist rolli meie, eurooplased, saame mängida, mida saavad erinevad delegatsioonid teha, tõhusama dialoogi loomiseks ning ma sooviksin öelda, et Euroopa eh, Parlamendi ühisdelegatsioon Mehhikoga teeb väga eh, tõhusat koostööd meile, toimuvad, toimub dialoog Mehhiko küsimuses ning ma sooviksin tänada meie alakomisjoni selle eest, et kui esitati raporti kokkuvõte, ma esitasin rapori, raporti eh, kokkuvõtet külastuse kohta Mehhikosse ja Ladina-Ameerikasse, saime me selles osaleda ja ma sooviksin teid kutsuda samuti ka osalema meie delegatsiooni töös. detsembris toimus konkreetne arutelu Mehhiko inimõiguste kohta, tegu oli väga põhjapaneva dialoogiga. ma soovisin lihtsalt kasutada praegu võimalust, et samuti avaldada soovi tõhusama eh, koostöö osas eh, erinevate delegatsioonide ja komisjonide vahel, et me saaks tõhustada eh, dialoogi inimõiguste küsimustes Ladina-Ameerika riikidega. suur aitäh ja nüüd me oleme kuulanud ära saadikute seisukohad, ka kaks suursaadikut on sõna palunud Äh, aitäh, et te sõna palusite, aga tuletan teile mõlemale meelde, et teil on ainult kolm minutit ja kõigepealt saab sõna äh, suursaadik Garcia Venezuelast, palun. Eh, lamento tener realmente que eh, robar. Äh, mul on väga kahju, et ma pean sõna võtma Äh, äh, kommenteerima härra Lopes Mendoza juhtumit äh, keset seda väga huvitavat üldist arutelu. üks probleemidest, millega seisavad silmitsi inimõiguste organisatsioonid kogu maailmas, on Äh, Ladina-Ameerika valitsust, riikide valitsustega toime tulemine. mida te ütleksite, äh, kui inimesed tulevad Euroopa Parlamenti, kommenteerivad äh, pooltõdesid ning valesid ning väidavad, et härra Lopez Mendoza on ohver. kahe tuhande teisel aastal osales ta riigipöördes ta äh, osales äh, ministrite omavolilises kinnipidamises ja läbi oma tegevuse ta rikkus kõige põhilisemaid inimõigusi härra Lopes äh, kasutas ära üldist amnestiat, mille andis välja Venezuela valitsus, äh, üritades äh, taastada riigis poliitilist stabiilsust. Õnneks, nagu me näeme, on see otsus vilja kandnud, härra Lopes sai liituda erakonnaga, ta sai Äh, koha valimisnimekirjas, tal on lubatud ametikohale kandideerida, aga ta ise otsustas eile oma kandidatuuri tagasi võtta. Äh, mul on väga kahju, et siin äh, tema juhtumit niivõrd erapoolikult tutvustati on kahju, et Venezuela õiguseksperdid ei ole siin, et nad saaksid väita, miks Äh, äh, üleameeriklase inimõiguste kohtu otsus äh, ei ole Venezuelas jõustatav. härra Lopesel on kõik poliitilised õigused. tuleb vaadata ka põhiseaduse ja riigiseaduste ulatust me ei saa leppida äh, sellega, et Venezuela kodanikud tulevad äh, siia ja väidavad, et neid kiusatakse taga. aitäh. Äh, aitäh teile, suursaadik. ma tahaksin veel kord rõhutada, et me siin äh, Äh, hõlmasime erinevate riikide äh, juhtumeid ja kindlasti ei olnud meie eesmärk võidelda mõnede Ladina-Ameerika riikide juhtkonna vastu, sest et meil on samasuguseid probleeme ka Euroopa tasandil, kui näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ei jõustata. nüüd annaksin aga sõna härra Riverale, kes on Kolumbia suursaadik ja teil on samuti kolm minutit, palun. Eh, gracias, señora presidenta eh distinguidos miembros de esta subcomisión. lugupeetud äh, esimees, äh, komisjoni liikmed, ma äh, tahaksin rääkida Mabiribani juhtumist Kolumbias. sooviksin öelda, et seoses ähm, kahe tuhande viiendal aastal Ameerika Inimõiguste Kohtu poolt vastu võetud otsusega nõuti et, et äh, toodakse ükshaaval välja äh, üheksakümne seitsmendal aastal toimunud hävistavas äh, tapmises, mis toimus Kolumbias ning ka samuti ka kompensatsiooni maksmiseks nende perekonnaliikmetele. ning seoses selle kohtu, kohtuotsusega hm, Eh, ning sellega seoses eh, otsustas eh, prokuratuur, et Paperipani tapmise juures teatud isikud, mis, keda oli kohtuotsusega nimetatud ohvriteks, pärast neid tõsiseid mm, rikkumisi, mida, millest Kolumbia riik teadlik ei olnud millest ei olnud teadlik eh, ei olnud Ameerika inimõiguste kohus tead-, teadlik, kui ta oma otsuse langetas. anti kolm kuud aega eh, eh, informatsiooni edastamise kohta, tegu oli siis ohvritega, kes ei oleks pidanud ohvriteks, ohvrit, te, te oleks pidanud ohvriteks nimetama, et see tekitas suure skandaali Kolumbias ning Kolumbia riik ja eh, inim-, Ameerika inimõiguste kohus tundsid, et need on rünnatud nende tegevuses ja sellega eh, seoses eh, nõuti, et toimunu osas toimuks uurimine ning oktoobris ütles president, et ma paluksin äh, et kantslerit, et ta informeeriks äh, inimõiguste kohut, et sellest küsimust räägitakse järgmisel kantslerite kohtumisel ning on väga kurb, et äh, selliste, äh, sellised korruptandid õõnestavad Ameerika Inimõiguste Kohtu usutavust. meil on ühised eesmärgid, me toimuvad, toimivad heausklikult ja ei ole õige et eh, ohvritena poseerivad need, eh, kes seda tegelikult ei ole. me ei jaota, ei eita seda, mis toimus üheksakümne seitsmendal aastal Mapiribanis ning väljendame kindlat valmisolekut tõeliste ohvrite kompenseerimiseks üheksakümne seitsmenda aasta toimunu ohvritele. ma leian, et on väga oluline selline tõde välja öelda et väljendada meie poliitilist tahet, me toetame, Kolumbia valitsus toetab kindlasti Ameerika Inimõiguste Kohtu tegevust, meil on ühised eesmärgid, soovime kaitsta inimõigusi kogu Ameerika mandril. aitäh ja nüüd ka härra Menka Mehhiko äh, saatkonnast on sõna palunud aitäh. Mehhiko valitsus äh, omab bürood Brüsselis ja tahab teid tänada selle võimaluse eest, et me saame osaleda mõttevahetusel, mis puudutab äh, asjakohaseid teemasid nagu need, mida teie komisjon käsitleb. kahjuks suursaadik ise ei saanud täna siia tulla, aga ta palus mul äh, kinnitada veel kord, et Mehhika on igati Äh, huvitatud üleameeriklasest inimõiguste mehhanismist äh, ning nagu Mehhiko on ka mujal välja öelnud, me oleme valmis äh, tugevdama üleameerikalist inimõiguste kaitsesüsteemi. tooksin siin kaks näidet, mis seda tõestavad. kõigepealt äh, otsused, mis on langetatud samuti meetmed, mis on vastu võetud seoses inimõigust, õigusi kaitsvate kohtunikega äh, ja need otsused, mis on võetud vastu rahvusvaheliste inimõiguste kaitsjate osas Mehhikos, me üritame äh, leida viisi, kuidas Mehhiko kohtunikke koolitada, äh, nii et, et nad tuleksid toime üleameerikalises kohtutöös. Mehhiko on vägagi huvitatud sellisest olulisest inimõiguste kaitsemehhanismist ja tänab teid tunnustuse eest, mida te Mehhiko valitsuse jõupingutustele olete osutanud. ja nüüd anname sõna siis härra Kertsile ja võib-olla piirduksite viie minutiga aitäh, proua Lohpiirel selle suurepärase ja huvitava arutelu eest. väga kahju, et meil ei ole rohkem aega, sellepärast et teema on kindlasti selline, mis vääriks rohkem aega. üritan kuus punkti viide minutisse ära mahutada. kõigepealt tahaksin rõhutada, kui oluliseks Euroopa Liit peab siis Äh, sõltumatute äh, üles, äh, organisatsioonide poolt tehtavat järelevalvet inimõiguste üle, olgu tegemist siis ÜRO organitega või muude regionaalsete organitega. ja seetõttu me ka toetame väga tugevalt üleameerikalist inimõiguste mehhanismi ning lisaks sellele toetame me põhimõtteliselt ka Äh, just äh, see, see, sellist lähenemist, nagu härra Kanton kirjutas, äh, need kaks süsteemi, üleameerikaline süsteem ja meie üle-euroopaline süsteem, on justkui oma vennad, nad on arenenud paralleelselt, sündinud ühel samal ajal enam-vähem. nii et, et me tervitame igati igasugust koostööd ja kontakte nende kahe süsteemi vahel. samamoodi me toetame äh, ka Aafrika süsteemi konsolideerimist ja ka tervitame äh, Aasia süsteemi loomist. Äh, teiseks tahaksin öelda seda, et me toetame üleameeriklast inimõiguste kaitsemehhanismi, teeme seda mitmel viisil. Maria, Maria Ribeiro võttis need, selle väga hästi kokku me teeme koostööd selliste riikidega nagu Mehhiko ja Kolumbia, kelle suursaadikud just sõna võtsid või saatkonna esindajad. Äh, te olete kuulnud, mida proua Ashton on öelnud ja samuti me teeme finantskoostööd. ma olen nõus nende kõnelejatega, kes on rõhutanud, äh, kuivõrd oluline on jõustamine ning äh, kohtuotsuste rakendamine ja samuti igasuguste teiste komisjoni meetmete ellurakendamine me mõistame, et seda pole kerge teha, me mõistame iga riigi konkreetseid probleeme, probleeme, mis kaasnevad nende otsuste ellurakendamisega. ja äh, proua Lohpiileril oli tõesti õigus, kui ta viitas siin ka Euroopa riikide kogemustele, aga me äh, siiski arutame riikidega neid kohaldamisküsimusi ja sealhulgas selliseid äh, Äh, juhtumeid nagu see, millest rääkis Jimena Reyes ja mida ka suursaadik kommenteeris, samuti teisi juhtumeid. Äh, üks valdkond, mis meile eriti muret teeb, on siis, kui need äh, rakendamise kohased vastuolud jõuavad sellele tasemele, et kohtuotsused seatakse küsimärgi alla selline olukord valmistab meile muret, sest et viimane asi, mida me tahame, oleks see, et selline süsteem nagu Ameerikas on või et nagu meil Euroopas on, et sellist süsteemi õõnestatakse, sest nende kohtute roll on väga oluline selleks, et äh, inimõiguste standardeid nendes äh, regioonides kaitstaks neljandaks tahaksin rääkida kodanike ühiskonnast, mis mängib väga olulist rolli Ladina-Ameerikas see aitab äh, toetada üleameeriklist mehhanismi, äh, inimestel on juurdepääs äh, kohtule ja komisjonile, avalikkuse teadlikkuse tõstmisele, koolitamisele ja nõnda edasi. väga oluline on, et et kõik poliitilised dialoogid ja inimõiguste dialoogid ähm, kaasaksid ka siis kodanikeühiskonda ja me oleme ka rahaliselt neid kodanikeühendusi toetanud. viiendaks Äh, räägiksin rahalistest vahenditest. Äh, minu kõrval on ka kolleeg, kes sellega tegeleb, äh, kellega me seda tööd koordineerime. mitte keegi loomulikult ähm, ei saa ära võtta siis selle riigi, selle süsteemi liikmesriikide kohustust komisjoni ja kohut rahastada. esmane kohustus on nende riikide õlul aga Euroopa Liit on alates kahe tuhande viiendast aastast kuni kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani Äh, toetanud teatud pro-, äh, projekte selleks, et äh, kohus suudaks oma tööd tõhusamaks muuta. ning me loodame, et me suudame seda toetust jätkata. ma kutsuksin komisjoni ja kohut üles vaatama ka alternatiivseid rahastamisvõimalusi. näiteks ärge, ärge piirduge ainult siis Euroopa demokraatia inimõiguste rahastamisvahendiga ja lõpetuseks äh, tahaksin kõnelda äh, poliitilisest dialoogist. Äh, komisjon ning organisatsioon on alla kirjutanud vastastikuse mõistmise memorandumi kahe tuhande üheksandal aastal, kahekümne seitsmendal veebruaril toimub meil uus kohtumine, OAS-i Euroopa Liidu poliitikadialoog ja inimõiguste teema peaks seal ka käsitlemisele tulema ning me vaatame, kas üleameerikline inimõiguste kaitsemehhanism saab ka osaleda sellel dialoogil. OAS, äh, Euroopa Liit ja üleameerikline inimõiguste kaitsemehhanism, see koostöö oleks väga oluline. suur aitäh! aitäh, härra Kerts, ka teie sõnavõtt oli väga infotihe ning äh, sisaldas väga paljusid häid algatusi väga tore on väliste-, et välisteenistus meie tööd toetab. ma olen aru saanud, et, et meil ei ole väga palju äh, aega, aga meil on väga palju vastuseta küsimusi, mis ei ole siiski suunatud kõigile. tahaksin kõigepealt, et härra Kanton vastaks äh, vabandust, äh, härra Falcon vastas kõigepealt küsimustele seoses härra Lopes äh, teemaga ja siis hiljem tuleme tagasi teiste spetsiifiliste küsimuste juurde ja üldarutelu ära, ärge enam alustage, härra Valkon, palun. And yeah. Muy concretamente quiero señalar que me parece eh, exagerado. Ma tahaksin eh, rõhutada, et rääkida poliitiliste õiguste rikkumisest eh, sellises kohas nagu Euroopa Parlament ei ole sugugi mitte äh, Ähm, küsitav, sest poliitilised õigused on oluline osa inimõigustest. me autoritaarsuse vastu võitlus äh, tähendab ka seda, et hoitakse ära tulevased inimõiguste riik-, rikkumised. ning äh, äh, ning Eh, nüüd, mis, mis puudutab korruptsioonisüüdistusi, mõlemad mis puudutab neid süüdistusi, on tegelikult nende näol olid tegu annetustega kodanik, ühele kodanikuühisele ning ta langetas otsuse Karakase ühe linnaosa, linnapeana. ei ole neid süüdistusi kunagi kohtulikult uuritud, sellepärast et ei ole kohtulikke põhjendusi selleks esimene juhtum toimus kümme aastat ära, teine tagasi, teine kaheksa aastat ära, üheski, ühelgi puhul pole härra Lopesit kohtu ette viidud, kui ta oleks korruptsiooni, kui oleks korruptsioonisüüdistusi olnud, siis oleks ta kohtu ette sattunud ja siis oleks tõesti ta kohtulikult sanktsioneeritud, kuid kohut ei ole kunagi olnud. seda sellepärast, et eh, see, see kuuskümmend, kuuekümne tuhande Boliivari ebaseaduslik eh, omandamine äh, Äh, ei äh, ole kunagi tõestust leidnud, ta ei, ei kasutatud norma-, tavapäraseid äh, vahendeid. kui teie röövite raha, siis te peate selle tagasi andma ja riigikontrolör näiteks ei nõudnud isegi seda, selle raha tagastamist, sellepärast et korruptsiooni ei olnud nüüd veel üks Eh, poliitiliste õiguste piiramine. Eh, siin ei ole tegu ainult härra Loobesega, vaid väga paljude inimestega, kes soovivad osaleda valimiskampaanias. Eh, me tahame, et nende õigusi kaitstaks, sest need sõnavõtud, millega on näiteks esinenud ülemkohtu esinejana ja riigikontrolör, inimesed, kes selles olukorras on, peaks saama edasi kaevata, nad saavad kandideerida ja, aga samas, kui nad osutuvad valituks, siis eh, siis eh, nad ei saa eh, valitud ametikohal tegutseda, sest väidetavalt on tegu administratiivsete, administratiivkaristustega E, arve võib loomulikult, e, võib, e, arvudega võib mängida ühte ja teistpidi, kuid üks on siiski täiesti vaieldamatu tõsiasi, ühtegi kõrget funktsionäri ei ole poliitiliselt tema tegevust piiratud, ainult ainult nii-öelda väiksemad tegelased on oma tegevust näinud piiratuna. suur tänu teile, härra Falcon. ja nüüd härra äh, äh, Kann, suur tänu üritan vastata teie küsimustele. meil on aega väga vähe. nüüd see, mis puudutab siis Hondurase küsimust, siis siin on kaks küsimust, mis olid seotud Hondurasega. kõigepealt sooviksin öelda seda, et ta ei jääks ainsatki kahtlust Äh, oli hetki, kus äh, oli äh, teatud kahtlusi, kuid praegu kahtlusi enam pole, toimus riigipööre. kui sõjaväelased viivad, sunnivad presidendi lennukisse astuma ja saadavad ta riigist välja, siis on tegu riigipöördega. see on väga oluline ja seda ütles Inimõiguste Komisjon samuti väga selgelt. ning üks grupp kohtunikke astus vastu äh, riigipöördele ja neid sanktsioneeriti ja need sanktsioonid jätkuvad. ei ole veel see küsimus lahendatud ning äh, ma ei, sellest rohkem ei räägi, selle küsimusega tegeleb äh, Inimõiguste Komisjon. kuid faktid on sellised, nagu ma neid praegu kirjeldasin. ning äh, siin on tõsine karistamatuse probleem, mis on eh, siis eh, seotud nende eh, ka kes riigipöördes osalesid. ei ole toimunud tõsiseltvõetavaid, ehm, tõsiseltvõetavaid kohtulikke uurimisi ja väga, ja nii mõnelgi juhul neid lausa premeeriti sooviksin ka öelda, et äh, selle äh, äh, piirkonna reaktsioon oli esialgselt positiivsene, seda tuleb samuti arvesse võtta. mis, mina ei ole loomulikult see, kes see peaks rääkima siin läbi ja praegusel hetkel peab ütlema, et ei ole ähm, äh, mina ei ole see, kes peaks Ameerika äh, äh, kohtusüsteem, Ameerika Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu sidemeid konkreetselt kont-, kontrollima, kuid on olemas lepingud, millest mõned said alguse juba viiskümmend aastat tagasi, ja peab ütlema, et meie koostöö on üsnagi keerulise iseloomuga mis puudutab Kolumbia olukorda, siis ma sooviksin tänada äh, saadikut, kes väljendas toetust äh, Ameerika Inimõiguste Kohtule. Kolumbia äh, on enamasti väljendanud oma toetust Inimõiguste Kohtule, kuid ma sooviksin selgitada Piripani juhtumit tuleb äh, äh, äh, selgitada, et inimõiguste kohtud Euroopas ja ka Ladina-Ameerikas tegutsevad ähm, tõendite alusel, mis meile esitatakse, meie ei ole institutsioonid, mis tegeleks kohtu uurimisega, mis puudutab Mapiripanni, siis see informatsioon, mis jõudis komisjonini ja, ja kohtuni, koh-, ohvrite kohta, kelle kohta nüüd uuritakse, kas nad olid tegelikult ohvrid või mitte, siis see informatsioon jõudis meieni Kolumbia riigi poolt, prokuratuuri poolt. nii et selle informatsiooni alusel, kes oli, riik oli öelnud, et need isikud on ohvrid ning selle alusel ka no, kohus võttis oma otsused vastu Eh, kui nad ei ole ohvrid, siis see väärib kindlasti pikemat eh, uurimist, sest ei ole võimalik, et eh, on olemas õiguslikud ohvrid, kes ei ole reaalsed ohvrid. see tähendab seda, et asi väärib põhjalikku uurimist, et me saaks täpselt aru, kes on ohvrid ja kes ei ole. kuid praegusel hetkel on meie käes tõendid, mille esitas meile Kolumbia riik ja me ei arva, et peaks kohtusüsteemi reformima sellel põhjusel. iga reform minu meelest meie piirkonnas peaks tegelikult laiendama inimõiguste kaitset see tähendab seda, et meil on vaja suuremat kaitset osutada, mitte vähendada olemasolevaid pädevusi. ja mis puudutab ja nüüd lõpetuseks, mis puudutab kohtuotsuste täideviimist, siis see on äh, väga oluline ehm, kohtuotsuste täideviimine ei ole sugugi mitte sada protsenti, palju madalam on ta, kui me sooviks, kuid äh, sümboolsetes äh, aspektides äh, siiski pole asi nii halb. seda on siis ohvrite tunnistamine, samuti kompensatsioon ohvritele, mis on väga oluline ning samuti ka riigipoolse tunnustamise koha pealt, kuid samas midagi, mis on väga oluline, seda ei tehta, selles osas on väga suured vajakajäämised, mis eh, puudutab siis õiglust individuaalsel tasandil ning senikaua kariku karistamatus eksisteerib, ähm, jätkub ka inimõiguste rikkumine ning see tähendab seda, et väga paljud riigid selles äh, piirkonnas peavad uurima inimõiguste rikkumist minevikus ning äh, see tähendab seda, et erinevad süsteemid peavad äh, ähm, peavad omavahel äh, koostööd tegema, sellepärast et, et Euroopa peab, me, võib meile väga palju toetust avaldada nii praeguste kui endiste inimõiguste rikkumiste kohta, kuid Eh, ja meie peame oma tegevust jätkama seni, kuni inimõiguste uuri-, rikkumiste uurimine ei sõltu valitsuse vabast tahtest. ainult nii on ole-, kui ainult siis, kui on olemas äh, mehhanismid, mis riigisiseselt äh, sunnivad äh, rahv-, riiki täitma rahvusvaheliste organisatsioonide nõudmisi. praegusel hetkel maailma tasandil ei ole palju selliseid riike, Eh, Costa, eh, Costa Rica, Peruu ja Kolumbia pole eh, ükski hea näide selle kohta, kuidas riigisisesed mehhanismid sunnivad, sunnivad riigi kohustusi täitma. pea, pea, ülemkohus peaks selle küsimusega tegelema Mehhiko on seda teinud, Argentiina on ähm, öelnud, et me ei ole nõus selle otsusega, kuid siiski otsuse viidi täide, kuid senikaua, kuni pole olemas sellist süsteemi, mis oma sisemehhanismide abil nõu-, võivad nõuda riigilt otsuste täideviimist, suuri muudatusi loota ei ole ning üks äh, võimalik alternatiivne, alternatiive on äh, dialoog äh, osapoolte vahel ja praegusel hetkel võib eh, mõelda nii Euroopa kui Ameerika eh, süsteemide eh, dialoog siseorganisatsioonidega. nii et see oleks võimalus paremaks koostööks, mis aitaks meil lõppmehhanismide paremat väljatöötamist. ja lõpetuseks sooviksin öelda, et meil on vaja tõhedamat koostööd, meil on vaja äh, Eh, meil on vaja eh, poliitilist eh, toetust, see on alati väga oluline olnud ja suur edusamm oli see, kui leid-, öeldi, et kõigil inimestel on õigused, mida võib nõuda kõigilt, kogu rahvusvahelised kodu, kogukonnad, mitte ainult mõnedelt üksikutelt. ning majanduslik toetus, millest tänan Euroopa Komisjoni, on väga oluline. Euroopa riigid on väga tähtsad, abi osutanud Hispaania on olnud üks meie tähtsamaid koostööpartnereid ning loodetavasti see koostöö ka jätkub Prantsusmaa, Itaalia, Taani, Norra, Rootsi, Holland. ja kui ma mõned riigi vahele jätan, siis ma vabandan, on äh, osa, suurt toetust oodanud, osutanud meile ja äh, ta, loodan, et see tulevikus ka nii jätkub. suur tänu härra Kanton. tänan kõiki külalisi väga väärtusliku panuse eest meie diskussiooni. meil parlamendis äh, tekib sellest kindlasti palju mõtteid selleks, et jätkutegevusi arendada ning ma kuulsin ka lõuna ajal teie käest, et on kaks riiki, kellest me ei ole palju rääkinud ja kes ei ole ratifitseerinud äh, inimõiguste konventsiooni Ameerikas, need on Ameerika Ühendriigid ja Kanada ja kui me pöörame tähelepanu siin Kesk- ja Ladina-Ameerika riikidele, ei tohiks me unustada ka oma kahepoolsetes suhetes äh, Ameerikat ja Kanadat, et äh, kuulsin, et Äh, president Carteri ajal kaaluti, äh, et äh, alla kirjutada ja ratifitseerida ja samuti ka tol ajal Kanada valitsuse puhul, aga me peaksime neilt mõlemalt küsima, mis takistab neil alla kirjutamast, ratifitseerimast ning tänan teid kõiki ja vabandan, et nüüd ametlikult teil siin kättpidi hüvasti ei jäta, aga enne kui me jõuame Algeeria küsimuse juurde, on härra Tavares küsimusele oodata vastust, vastust välisteenistusest, mulle tundub, sellega ollakse nüüd valmis. ja kui te ütlete ei, on see vastus teil valmis, siis äh, luban teil siin minna, annan teile, äh, ütlen teile kollektiivse nägemiseni ja samal ajal annan äh, välisteenistusele sõna, et ta, et saaks vastata illegaalse migratsiooniga seotud küsimustele Iisraelist, härra Tavaresi küsimusele. suur tänu, il y, y a un peu de bris, mais euh, vabandan nüüd selle kära müra pärast, mis siin taustal on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 palun rääkige kõva häälega ja teiselt poolt teised, kes, keda see vastus ei huvita, minge kas toast ära või istuge maha, palun, jätkame. suur tänu, proua juhataja. see on tõesti väga tähtis küsimus ja mul on kahju, et äh, ma ei saanud enne vastama tulla, sellepärast et ma olin Iisraeliga suhete arendamise komisjonis tol ajal just. kõige tähtsam, mida öelda, on järgmine. niipea, kui me nägime, et see seadus võeti vastu, tegelikult õietigi, kui veel diskussioonid käisid selle üle võtsime meie ühendust oma partneritega Iisraelis, sest meie jaoks on väga oluline, põhitähtis kõigepealt on see, et eraldada nõuded, rahvusvahelised kohustused, need, neid eraldi vaadata, Genfi konventsiooni ja protokollid ja kõik muu sarnase ning ja kõik selle, sellest vastusest, mida Iisrael meile andis, mis puudutas nimelt siis äh, võta vastu selliseid seadusi, õigus, riigi õigus võtta vastu selliseid seadusi, mis hoiavad ära julgeolekuohte. tegemist on väga tundliku teemaga ning kindlasti me jätkame selle teemaga tegelemist ja see tuleb kindlasti eh, immigratsiooni ja inimõiguste allkomisjonis kindlasti ka teemaks. maikuu alguses meil on kohtumine kavandatud Iisraeliga, kuid meie reaktsioon ei saa olla nii otsene ehk eh, kui nüüd eh, me ei saa anda niisugust otsest vastust või reaktsiooni, sellepärast me käsitleme siin ju Iisraeli seadust, mis on olnud jõus, mis on olnud jõus eh, juba kuuekümne neljandast aastast ja mida nüüd on muudetud selleks, et neid Iisraeli julgeolekuohte, mis on arenenud, Äh, turvata ja samal ajal võeti siis vastu seadus illegaalsetest immigrantidest ja varjupaigataotlejatest ning Iisrael kasutab, kohaldab neid seadusi vastavalt Genfi konventsioonile küll, aga teatud riskid valitsevad. nimelt, et selle julgeolekuseadus, muudetud julgeolekuseaduse kohaselt, mis on nüüd rangem ja piiravam kui varasem versioon Äh, selle kohaselt on võimalik äh, äh, piirata ka teisi õigusi. Õnneks Iisrael on Genfi konventsiooniga liitunud ja kõikide muude konventsioonidega, mis on seotud inimõigustega. nii et me heidame väga äh, hoolsa pilgu sellele küsimusele ning päris selle seadus, vastu võetud seaduse alusel ei ole võimalik kohe otse öelda, et see on Genfi konventsiooniga vastuolus või rikub seda kuid tõsi ta on, me peame väga hoolsalt jälgima seda olukorda, sest teatud riskantseid ohtlikke arenguid võib selle tulemusena tõesti tekkida, kuid võite olla kindlad, me oleme selle küsimuse tõstatanud, jälgime teemat väga hoolega ning ja kõige tähtsam on see, et Iisrael peab konventsioonist kinni. suur tänu, nüüd härra Tavares, palun. suur tänu mul oli neli küsimust, mida ma esitasin äh, välisteenistusele, aga te kolmele vastasite, aga see neljas? mida te olete senini ära teinud, mida te kavatsete teha maikuisel kohtumisel Iisraeli poolega? ja, ja esimese küsimusega seoses Iisraeli julgeoleku aspektid siin on rohkem küsimus selles, küsimus selle seaduse rakendamisest, mis võib Genfi konventsiooni öö, nõudeid rikkuma hakata, mitte seadus ise. ja tegemist ja jäi järele ainult üks küsimus siis, nimelt täpselt see, kuidas me hakkame saama andmeid selle seaduse rakendamisest, ma tean, see võeti vastu üheksandal jaanuaril Knesseti poolt, aga ma ei tea seda, mil määral see seadus äh, Äh, on rakendust leidnud juba. ning kas me saaksime mingisugust äh, jätkuinformatsiooni äh, Iisraeli delegatsioonilt ka enne kohtumist maikuus, nõnda et me saaksime ise otsustada selle üle, mis on toimunud selle rakendamisega seoses. jah, tõsi, meie oleme täpselt sama lähenemisviisi võtnud ja nagu te ütlesitegi, mitte seadus ise, vaid küsimus on pigem selles, kuidas seda seadust hakatakse rakendama. ja kõikides Euroopa riikides peaaegu äh, on meil ju küsimus non-refulmoonist, non see on äh, kõige olulisem, seda tuleb kaitsta, mitte tagasisaatmisest, eks ole, tegelikult siin on ju vastupidisega äh, tegu ja me peame vaatama seda teemat lähemalt, vaatame, kuidas rakendatakse seda seadust ja loomulikult selliste asjade kohta on väga raske andmeid saada. missugused need juhtumid on, mis inimesi siis sellesse terroristi kategooriasse on võimalik kategoriseerida, aga see oli varem ka nõnda ja see on seotud äh, läbipaistvusega põhiliselt. aga meie kindlasti peame silmas seda, et tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konventsiooni ja seda põhimõtet tagasipöör-, saatmise keelamisest ei eh, seata ohtu. aga Iisraelil on kogu aeg probleem nend-, selle eh, infiltratsiooniga, ikka tulevad inimesed ja võivad seal pahandust teha väljamaalt. ja tõesti, seal nende hulgas on inimesi, kes vajavad Genfi konventsiooni alusel kaitset ja loomulikult need on need inimesed, kes on kõige haavatavamad, aga me jälgime olukorda. nii et asi ei ole veel lõplik. kas olete mingisuguseid tärmineid või tähtaegu kuulnud? ei, mingit täpset infot ei ole. suur tänu, on ka selge meie jaoks see, et see teema jääb veel kindlasti meile päevakorda, mitte ainult üks kord ning nüüd jõuame kümnenda päevakorrapunkti juurde, nimelt see on inimõiguste olukorrast Alžeerias. meil on äh, üheskoos, äh, me teeme seda koos Maagrebi ühendiga, tervitame härra Pantseerit selle delegatsiooni juhina ja kuna me võtsime vastu nüüd selle poliitika, et igal koosolekul me jälgime ühe piir, selle piirkonna riigi arenguid, siis mulle tundub, et te olete üks sage külaline meil juba, see on väga hea, aga see tähendab muidugi ka seda, et teil on nii palju tööd teha, kuna nii palju riike on ühte delegatsiooni koondatud. suur tänu, eh, et te tulite ja olete nõus meie koosolekul osalema. nagu juba öeldud, iga kord eh, me vaatame Äh, üht erinevat riiki omal komisjonis ja kui me võrdleme arenguid teisi, teiste riikidega, siis Alžeeria pole olnud eriti tähelepanu keskpunktis. jah, oli rahutusi Alžiiris pealinnas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses, aga minu teada pärast seda eriti massilisi proteste pole olnud. vaatamata sellele on tõs-, toimunud tõsiseid probleeme eh, inimõigustega Alžeerias ja, ja just sellega me hakkamegi ka täna tegelema. teisalt aga näeme, et Alžeeria eh, on rahvusvahelisi inimõiguste instrumente hästi ratifitseerinud, eh, teeb koostööd ÜRO ülem, inimõiguste nõukoguga, on kutsunud mitmeid ÜRO raportööre oma riiki Äh, jälgima inimes-, inimõiguste olukorda, aga vaatamata sel-, see on küll väga hea ja on ka hea see, et veebruarikuus eelmisel aastal äh, kaotati ära erakorraline olukord, mis oli olnud neil jõus alates tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast, see on ka positiivne areng aga meie inimõiguste allkomisjonis on meie põhirõhk ikkagi eh, vaadata probleeme, probleeme, eh, mis on seotud inimõiguste rikkumisega, mis seal ikkagi veel toimuvad. seoses sellega oleme kutsunud ka eksperdina siia kohale härra Ramuni, kes on täitevkomitee liige Araabia liigas Äh, inimõiguste küsimustes ja samuti meil on meie äh, Maagribi delegatsiooni juht ja ka vastav välisteenistuse esindaja ja äh, härra Manti, nii et kõigepealt annangi sõna härra Ramunile, et ta saaks meile täpsemalt kirjeldada, missugune on inimõiguste olukord Alžeerias. suur tänu! suur tänu teile! kõigepealt tahaksin öelda, et ma esindan kolme organisatsiooni. Alžeeria Inimõiguste Liigat ning siin on ka äh, kadunud perekondade äh, tegevusrühm ja samuti ka sõltumatute ametiühingute organisatsiooni esindaja ning äh, teeme üheskoos teeme ka koostööd Vahemere inimõiguste võrgustikuga. mul on, ütleme, segased tunded, ühelt poolt mul on väga hea meel siin teie juures olla, aga samal ajal olen ma ka üsna kibestunud. Te peate olema kibestunud, kui te Alžeeria inimõiguste olukorda käsitlete ja vaatate see olukord ei ole hea, see ei ole kuidagi veenev. ja ma hakkan tähelepanu pöörama kahele aspektile. esiteks, esimene aspekt koosneb kahest poolest. meil on kaks nõuet, mida need organisatsioonid hakkavad esitama parlamendile. esiteks see, et erakorraline olukord jah, kaotati ära kahekümne kolmandal veebruaril kaks tuhat üksteist. Te mainisite seda ka ja see otsus ega see ei sündinud lihtsalt äh, tühjast õhust, mitte mingist soovist Alžeeriat avada. ei, seal toimusid demonstratsioonid, aktivistid äh, pidasid äh, pikka võitlust ja kodanikuühendused, see oli see põhjus, et nõnda tehti ja kõik taandub muidugi ähm, nüüd äh, reaalsusele, jah, tõesti kaotati ära erakorraline olukord kahekümne kolmandal veebruaril kaks tuhat üksteist, aga see, mis oli enne, tegelikult toimub ka praegu. tegelikkuses muudatusi ei ole, survet avaldatakse endiselt. Äh, Euroopa Liit jah, tervitas erakorralise olukorra ärakaotamist. aga vaadakem, mis on toimunud sest saadik vaadake faktidele silma. kui näiteks äh, kogunemisvabadust äh, va, äh, kõne, sõnavabadust, demonstratsioonide vabastust ei austata, piirangud on kõik alles SOS äh, Disappear organisatsioon, kadunud inimeste organisatsioon äh, peab koosolekuid igal nädalal, nõuab tõde ja kadunud inimeste õiguste jalule seamist, seadmist. naised, mehed, abikaasad, kes on kadunud, nad ei saa kohtuda, piirangud on ikka alles. see näitab seda, et erakorraline olukord tegelikult ikka kehtib. see on parim tõend, parimad tõendid öö, ähm, on selleks just need asjad ja hullemgi veel, me kuuleme siin öö, äh, Euroopa institutsioonide partnerid ja isegi režiimi esindajad kõnelevad ja ütlevad, et Alžeeria äh, liigub õiges suunas, avaneb, avaneb äh, ümbritseva maailma suhtes mina seaksin selle kahtluse alla. Alžeeria parlament võttis hiljuti vastu kolm seadust. Äh, need on kõik Riigi Teatajast lugeda, need kõik on jõus. mis puudutab põhiseadusest kinnipidamist, siis põhiseaduslik kohus ja tema president kes juhib põhiseaduslikku kohut ja kes äh, saab teostada järelevalvet seaduste põhiseaduslikkuse üle. tema on ametis olnud kaheksa kuud ning ja ta öö, äh, analüüsis seda seaduste, seaduste põhiseadusele vastavust. tema pandi ametisse vabariigi presidendi poolt ja ülejäänud põhiseadusliku nõukogu öö, liikmed ei ole saanud mingisugust rolli mängida selles küsimuses. tegemist on poliitilisi parteisid käsitleva äh, seadusega ja selle artiklist kolmkümmend üheksa tahaksin ma rääkida äh, kogunemisvaba, assotsiatsioonide kogunemisvabaduse seaduse äh, artiklist kolmkümmend üheksa tahaksin ma rääkida õieti. ja see näitab, et seal on öeldud, et assotsiatsiooni või ühingu äh, Äh, tegevus peatatakse, kui nad kuidagi sekkuvad riigi siseasjadesse, ehk siis teisisõnu, see on täiesti absurdne, see on äh, tõeline surveavaldus. see on peaaegu kafkalik, see on naeruväärne. kuidas on võimalik süüdistada kedagi omaenda riigi siseasjadesse sekkumisest, see on tõesti naeruväärt. Äh, ja ka ühingute loomise protsess. Äh, ennem ütles seadus niiviisi, et nad, et ühingud peavad ennast registreerima. näiteks kui viisteist inimest soovisid ühineda ja andsid teada võimudele, et äh, nad soovivad ühingu luua, siis, siis nad pidid saama selleks loa. nüüd on aga nii, et seda ei saa enam teha ei ole võimalik ka Äh, äh, äh, nüüd peab olema eelnev luba taotletud, mitte teadaandmisest ei ole juttu meil enam siin. ja see tähendab seda, et tegelikult nagu keelataksegi ühingute loomine. nüüd paar sõna poliitilistest parteidest, erakondadest. Neid käsitlev seadus näitab seda, missugune on üldine atmosfäär meie selles riigis pärast seda, kui toimus see kuulus erakorralise olukorra kaotamine. siseministeeriumile on selle seadusega antud palju rohkem õigusi seoses erakondadega. kas see on siis mingi demokraatia? ehk siis riik, kes keeldub lubamast demokraatiat oma asjade korraldamisel. ta ei saa ju ku-, kuidagi ka seada kohustuseks öö, äh, nende demokraatia arendamist. nüüd võtame mm, informatsiooni käsitleva seaduse, selle artikkel kaks ütleb, et informatsioon on selline tegevus, mida võivad vabalt kõik, äh, millega võivad kõik vabalt tegeleda vastavalt seadusele, määrustele ja nii edasi. ja kõik peab olema kooskõlas äh, põhiseadusega, äh, religioonidega, moslemiusuga ja nii edasi. peab arvesse võtma samuti julgeolekut, riigikaitset, avalikku korda, riigi majanduslikke huve äh,, kohustusi, avaliku teenistuse kohustusi. Äh, kodanikele tuleb anda täielikku ja äh, terviklikku informatsiooni äh, pluralistlikul viisil. ehk siis teisisõnu, ajakirjandusvabadus, vabadus kirjutada, vabadust äh, teadusuuringuid läbi viia, on paigutatud kõik sinna kohustuste kategooriasse siin, ehk siis äh, tegelikult on paik pandud ajakirjandus äh,, ütleme, luureteenistuse, julgeolekuteenistusse äh, kontrolli alla. põhimõtteliselt taandub see sellele kui me räägime näiteks läbirääkimis naiste õigusest ja riigi legitiimsusest nii sisemiselt kui väljapoole vaadates, siis kas, kas te näete mingeid tõendeid läbirääkimiste õigusest? kui ei, siis see on ebaseaduslik, keegi ei tea, mis toimub väljaspool riigiasutusi võetakse tegelikult need otsused vastu ja teatud äh, kogu süsteemile on antud erakorralised eelistused või eelisõigused, viidates terrorismile, viidates eh, nendele inimestele, kes on kadunud, kadunud inimeste perekondade surve avaldamine ja väljapressimine. Neile avaldatakse survet selleks, et nad annaksid äh, allkirja äh, eh, surmamõistmise otsusele, kui tegelikult mingeid tõendeid ei ole. see on tavaline praktika ja kui me räägime suhetest Euroopa Liidu ja Alžeeria vahel, siis on tõesti äh, paha lugu see, et inimõiguste osas ei ole võetud mingit selget seisukohta. Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine Äh, pärast Araabia kevade sündmusi äh, peaks ju ka kuidagi vilja kandma. paljud Euroopa ametnikud on seda öelnud, nad on öelnud, et lõpuks me oleme aru saanud, et on käes aeg äh, oma seisukohti muuta. mis puudutab siis suhteid Vahemerega ja Magrebi piirkonnaga eriti see uus poliitika peaks nüüd siis ju ka ellu rakendatud saama suhetes Euroopa Liidu ja Alžeeria vahel ja ei tuleks piirduda ainult mitte finants- ja majandusküsimustega selles omavahelises suhtes. kodanikuühendus, autonoomne kodanikuühendus Alžeerias, just sellele tuleks tähelepanu pöörata, see on meie huvides kas Alžiir on valmis sellisel viisil suhteid Euroopa Liiduga edendama, äh, muidugi arvestades järg, tule, toimuvaid parlamendivalimisi, nii et ma arvan, et järgmine kohtumine saab olema väga oluline, sellepärast et kõik need asjad, mida ma siin nimetasin, need võimaldavad meil ütelda, et tegelikult on meil praegu need parlamendivalimised on määrava tähtsusega ajaloos. kuidas hakkavad asjad edenema, missuguseid arenguid me näeme? Need vabaduse garantiid, mida on antud valitsuse poolt, Alžeeria valitsuse poolt, kas, mis nendest saab? meie tahame, et Euroopa Liit mõistaks hukka avalike, avalike vabaduste halvenemist. me tahaksime, et täiskogul toimuks arutelu selles küsimuses ja ma tahaksime, et ka proua Ashton võtaks, täidaks oma rolli niipea kui võimalik. me tahame positsioone, deklaratsioone, seisukohti, et need kõik väga selgelt ja ruttu välja saaksid öeldud. suur tänu! suur tänu! suur tänu teie konkreetsete ettepanekute eest ning samuti suur tänu, et rõhutasite taaskord seda, kui e, rasked ja tõsised need juhtumid on, ka inimeste kadumise juhtumid, õietigi kodusõjast saadik, ma ütleksin. ja need olid alati päevakorras, olukord Alžeerias oli alati meil päevakorras, aga kui aeg edasi läheb, kipuvad need asjad unustusse vajuvat, vajuma ja mul on hea meel, et te meenutasite meile seda perekonnaliikmeid ja need kadunud isikute perekonnaliikmed nõuavad endiselt tõde, nad tahavad teada, mis juhtus nende lähedastega. nüüd aga tahaksin anda sõna härra Fantile äh, välisteenistusest, et te saaksite kirjeldada meile, mida teie selles valdkonnas teete ja pigem mitte, et ei räägiks, mida Alžeeria on ratifitseerinud, kuigi mul on üks küsimus, näiteks eh, kadunud isikute konventsiooni, mis on õige uus, seda vist Alžeeria ei ole ratifitseerinud, aga me tahaksime just kuulda seda, kuidas te seda küsimust eh, käsitlete Alžeeriagi ja ma annaksin nüüdki teile sõna, härra Fanti. president Äh, suur aitäh! Äh, suur aitäh selle eest, et te mind siia kutsusite, et ma saaksin kõnelda äh, sellest, milline on suhete seis Euroopa Liidu ja Alžeeria vahel. ma ütleksin, et me kuulasime väga tähelepanelikult kodanikeühiskonna esindajaid ning pöörame tähelepanu sellele, mis riigis parajasti toimub. meil on käimas regulaarne dialoog kodanikeühiskonnaga Äh, viimased arengud äh, võiks äh, jagada kolme gruppi, nagu juba öeldud, see kutse, mis saadeti Euroopa Liidule, nimelt kutse saata valimisvaatlejad mais kaks tuhat kaksteist toimuvatele valimistele ja eelmissioon äh, läheb Alžeeriasse juba kolmekümne esimesel jaanuaril lihtsalt selleks, et äh, kontrollida äh, olukorda, vaadata, milline, milline see olukord siis on enne valimisi. iga kord, kui me saame kutse valimisi vaatlema, siis me saadame kõigepealt just sellise maakuul-, maakuulamismissiooni Äh, loomulikult äh, selleks on vaja poliitilist tahet. Äh, proua Ashton võttis Alžeeria kutse kohe vastu ning me loodame, et Euroopa Liit suudab saata valimisvaatlusmissiooni. veel üks asi, mida tahaksin mainida, puudutab seda, et kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates on meil olemas poliitilise dialoogi, julgeoleku ja inimõiguste dialoogi komisjon ja me leiame, et see on väga suur samm edasi. niisiis nüüd on meil olemas ka institutsionaalne foorum, mille raames me saame nende küsimustega tegeleda, küsimustega, mis puudutavad inimõigusi, seadusandlikku reformi ning veel mitmeid muid olulisi küsimusi, näiteks õigusriigi olukorda valitsemistavasid, nii et, et me tõesti kasutame seda võimalust täiel määral ära, hoolitsemaks selle eest, et meil oleks Alžeeriaga väga hea dialoog ning äh, sellised kontaktid lähevad siis kaugemale nendest ametlikest kontaktidest, mis meil Alžeeria valitsusega on. ning kolmandaks, viimased otsused, mis Alžeerias on langetatud, äh, liituda Euroopa naabruspoliitikaga Äh, Euroopa Liitu kutsuti alustama selles küsimuses dialoogi, mõte on, et äh, koostatakse tegevuskava Euroopa naabruspoliitika raames, ka see on meie jaoks väga oluline aspekt, sellepärast et tegevuskava võimaldaks meil äh, asju väga korralikult planeerida selles osas, mis puudutab assotsiatsioonilepingut, eriti inimõigusi, õigusriiki, valitsemistavasid. Äh, seni on meil toimunud äh, siis mõned eelnevad kohtumised Alžeeria võimudega ning me oleme kokku leppinud, et me jätkame seda dialoogi selleks, et me saaksime selle tegevuskava koostada. niisiis pärast seda, kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal naabruspoliitika läbi vaadati, me soovime rohkem fokusseeritud lähenemist, me kavatseme paika panna väga selged eesmärgid, väga konkreetsed eesmärgid ja võib-olla paneme ka mingid äh, konkreetsed eesmärgid tulemuste osas paika, see võimaldab meil ka edendada äh, paremat dialoogi nendes küsimustes. nagu ma juba ütlesin, me leiame, et äh, dialoog kodanikeühiskonnaga on äärmiselt oluline ning äh, me loodame, et äh, kodanikeühiskond ähm, samuti ühineb selle protsessiga ning toesta, toetab seda tegevuskava. me kavatseme nendega igatahes konsulteerida selles küsimuses. see võib-olla olekski kõik, mis mul hetkel öelda on, aga ma olen valmis vastama küsimustele, kui teil neil on loomulikult aitäh, äh, härra Fanti ja nüüd saab sõna härra Panseri äh, Magrebi delegatsioonist, palun. Grazie, president. ma, io dico sostanzialmente che non, ehm, non vi è dubbio che l'Algeria kahtlemata Alžeerial on praegusel hetkel äh, raskusi, ta on nagu vastuolulises olukorras kuigi ta on ratifitseerinud inimõiguste konventsiooni, on tal siiski puudu õiguslikest vahenditest, mis selle ratifitseerimisele peaksid järgnema. meie eh, eh, rõhutame, et eh, seal peaks läbi viima selged demokraatlikud reformid, mis garanteerivad poliitilise poliitilised reformid, mis garanteeriks kollektiivsed individuaalsed õigused. see peaks mõjutama ka meie suhteid äh, Alžeeriaga seoses meie uue naabruspoliitikaga, võttes arvesse, et tegu on riigiga, kus ei ole võimalik äh, rääkida lihtsalt ainult majandusküsimustest. Äh, sellele sellega on seotud ka tema fossiilkütuste eh, ressursid, mida ta müüb paljudele riikmed, riikidele, me peame tegutsema ka assotsieerimislepingu abil, peame olema väga otsustavad selles valdkonnas, sest inimõiguste küsimused vajavad palju selgemat ja otsustavamat reaktsiooni ning seda olen ma üritanud öelda ka kohtumistel, eh, mida Alžiiris eh, oleme pidanud äh, me väljendasime Euroopa Parlamendi selgeid mm, seisukohti, soovime eh, koostööd, kuid eh, samas eh, inimõigused ja koostöö kodanikuühendustega on meie jaoks esmatähtsad ning sooviksin ühtlasi rääkida ka jälgimismissioonist, valimisjälgimismissioonist. ma sooviksin härra Fandi, härra Ramuni ka väga selgelt äh, rääkida, nimelt selle missiooni äh, palusime meie oma suhetes, äh, oma Maagribi delegatsiooni liikmete jaoks, et ei juhtuks seda, mis toimus möödunud aastatel, kus jälgisid, jälgisid valimisi äh, erinevad Euroopa Parlamendi liikmed, näiteks Alžeeria sõprade delegatsiooni liikmed ja Alžeeriaga suhete delegatsiooni liikmed ja nii edasi, oleks vaja, et Euroopa Parlament saadaks eh, oma ametliku jälgimisdelegatsiooni ning eh, ma sooviks selle selgelt välja öelda, sest eh, ma ei taha, et tulevikus ei jälgita uuesti valimisi, sellepärast et ei ole inimõiguste, sest inimõiguste ei respekteerita. meie muude, meie oleme äh, juba Tuneesias valimisi jälginud, meil on vaja võrdseid tingimusi, ilge, täielikku läbipaistvust ning äh, samuti ka äh, valimiste jälgimist kogu Alžeeria territooriumil et äh, oleks täiesti selge kõigile osapooltele, et kui meie jälgime valimisi, siis me soovime, et äh, mängureeglitest peetakse täiel määral kinni. kui see nii ei ole, siis järgnevatel kohtumistel tuleb selgelt öelda, et Euroopa Liit ei äh, osale enam valimiste jälgimisel, kui tingimusi ei täideta peame selgelt ütlema, et meie osaleme äh, selleks, et toetada demokraatlikku protsessi ja mitte selleks, et seda või teist toetada. on uh, your äh, On... aitäh, härra Panseri, selle kohta, mida te ütlesite valimiste kohta ja te rääkisite ka tulevusest kokkuleppest Alžeeriaga ja selles, et inimõigustel peaks seal olema palju olulisem koht kui siiamaani. see kõik on väga julgustav nüüd on äh, proua Romero soovinud sõna. <clears throat> tänan, ma sooviksin tänada härra Ramoni tema poolt edastatud informatsiooni eest. ja mis puudutab nüüd Alžeeria olukorda, siis Euroopa Parlamendi jaoks äh, on äh, olukord keeruline. meil on vaja võimalikult palju äh, informatsiooni selle kohta, mis Alžeerias toimub, sest äh, valimised, mis, mille aluseks on seadused, mis ei ole saadud demokraatliku konsensuse abil, seal on sellised artiklid, mis on äärmiselt vaieldavad see iseenesest eh, juba tähendab seda, et eh, valimiste korraldusega tegeleb siseministeerium, eh, millega on seotud seadused, mis on iseloomult repressiivsed, et Tuneesias see nii ei ole. seal oli iseseisev autonoomne isik, kes esitas kodanikuühiskonna ette, konda, et tema kontrolliks valimiste korraldamist, see tähendab seda, et tegu on täiesti teistsuguse küsimusega meie peame seda arvesse võtma, kui me soovime teada, kas sellistes tingimustes on võimalik võimu eh, üleminek, sest demokraatiat ei ole, kui võim ei, ei eh, liigu, eh, kui võim ei lähe ühe partei käest teise kätte, me teame, et islamistlik partei on ennast distantseerinud valitsusest, sest ta äh, soovib endale saada hääled, äh, mille valitsus võib nüüd kaotada. kuid äh, milline on tegelikult Alžeeria rahva olukord, Euroopa Parlamendi liikmete jaoks on probleem see, et meil ei ole vastaskõnelejaid ei Alžeeria parlamendis ega ka Alžeeria poliitikute seas. meil ei ole vastaskõnelejaid, sest ei ole sama lugu, ei ole sama kas äh, olla äh, kodanikuühiskonna liige või kuuluda opositsiooniparteisse. meil ei ole seal sellist poliitilist parteid, kes äh, esindaks alžeerlaste poliitilisi eesmärke, kes võiks olla Euroopa Parlamendi liikmete vastaskõneleja, sellega seoses me ei saa läbi viia dialoogi ega ei saa teha midagi e, e, selleks, me ei saa teha midagi selleks, et e, me ei saa asendada Alžeeria opositsiooni, me saame aidata demokraatliku opositsiooni, kuid asendada neid me ei saa. ning see Alžeeria demokraatlik opositsioon peab sõna võtma, see peab, ta peab organiseerima, ei piisa sellest, kui eh, mõned seadusepügalad eh, siin hukka mõistetakse, vaid eh, meil on vaja sealset poliitilist liikumist, et meie saaks nende nõudmisi toetada Euroopa Parlamendist, kuid seda nõudmist koha peal ei ole praegusel hetkel olemas. ning on täiesti mõistlik, et on olemas sellised seadusartik-, et selliste seaduste artiklite olemasolu, mis põhiõiguste kasutamist takistavad. et on täiesti mõistlik, et Alžeerias nõutakse selliste artiklite ärakaotamist. et äh, eksisteeriks reaalne demokraatia ning et äh, seda muutust toetaks ka Euroopa Parlamendi liikmed, vastasel korral ei saa äh, me seal demokraatia ülesehitamisel ähm, osaleda, me võime hukka mõista, öelda, et äh, kõik tingimused ei ole täidetud, et äh, võim läheks üle teistesse kätesse ning mind äh, paneb hämmastama see, Euroopa, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on alustanud ähm, koostööd äh, Alžeeria valitsusega, kuid me ei tea täpselt kellega, me ei tea, millest nad räägivad inimõiguste raames, me ei tea, mis, millest neil juttu tuleb. sest äh, osalema peaks sellistel kõnelustel ka need, kes äh, praegusel hetkel ei jaga Alžeeria valitsuse seisukohti ning kes nõuavad demokraatiat ja äh, represseerivate teadusartiklite ärakaotamist. nii et on täiesti ilmselge, et inimõiguste alakomisjon äh, peab äh, mõtlema, kuidas ta ennast väljendab, vastasel korral pole ta tegevusel mingit aitäh äh,, proua Romero, nüüd ma olen iseennast pannud kõnelejate nimekirja äh, Äh, mul on teile üks küsimus. Äh, härra Fanti, härra Ramon kirjeldas äh, väga paljusid juhtumeid, kus inimõiguste kaitsjad olgu siis tegemist ühendustega või sugulastega, kes tahavad teada, mis nende sugulastega juhtus, kui nad on kaduma läinud. mina nimetaksin neid kõiki inimõiguste kaitsjateks Äh, välisteenistuse poliitika on selline, et äh, kõik kohapealsed Euroopa Liidu teenistused omavad siis äh, võimalust toetada inimõiguste kaitsjaid. mina tahaksin teada, kas Alžeeria delegatsioonis ka selline kontaktpunkt on olemas ning kui tõhusalt toetatakse inimõiguste kaitsjaid nende töös Äh, sest et äh, ma olen aru saanud, et äh, see ülesanne on üsna raske, üsna raske on inimõiguste kaitsja olla, sellepärast et inimene riskib väga palju ka näiteks ja ma tean, et vägivalda näiteks Äh, on esinenud äh, väga, väga palju viimastel aastatel, nii et, et äh, see on midagi, mis on ühiskonnas väga sügavalt juurdunud. nii et, et ma tahaksin, et te ütleksite meile, kui tõhusalt te tegelete inimõiguste kaitsjate kaitsega. kas on veel küsimusi, ei ole, niisiis võib-olla härra Fandi vastab ja siis annaksin sõna ka veel teistele. Madame la présidente, donc En ce qui concerne votre question, nous n'avons pas encore une mis puudutab teie küsimusi, <clears throat> siis äh, meil veel ei ole Alžeeriaga paika pandud kohalikku strateegiat inimõiguste kaitsjate suhtes. nagu te teate, see strateegia tuleneb äh, konsensusest äh, kõikide liikmesriikide vahel, kes kohapeal esindatud on. ja loomulikult me püüame sellise strateegia kokku panna ja ka sellise kohaliku kontaktpunkti luua Alžeeris. me kasutame ka Euroopa Liidu delegatsioone selleks, et äh, tähelepanu nendele küsimustele pöörata, nii nagu teisteski riikides ning selle kontaktpunkti küsimuse me lahendame kindlasti lähitulevikus ära ning me püüame äh, Äh, ka lähemale saada Alžeeriale nendes küsimustes. ja tahaksin veel ühe selgituse lisada öö, ähm, täpsustuseks proua Romero poolt öeldule, nimelt mis puudutab allkomisjoni inimõiguste suhtes. kõikide riikide jaoks, kõikide partnerriikide jaoks luuakse assotsiatsioonilepingu alusel sellised allkomisjonid Mm, ja selle paneb kokku assotsiatsiooni nõukogu ja kontaktpunktiks on valitsus seal ja kogu see põhjendus on see, et võimaldada dialoogi Euroopa Liidu ja vastava riigi valitsuse vahel inimõiguste valdkonnas ehk siis võtta <clears throat> kokku, missugune olukord on inimõiguste valdkonnas. muidugi see ei takista Euroopa Liidul kasutada oma delegatsiooni või mis tahes vahendeid selleks, olgu Brüsselis või mujal, selleks, et kodanikuühendustega kontakte luua, aga need oleksid rohkem eh, mitteametlikumat laadi. suur tänu! Last... suur tänu äh,! tahaksin öelda selle Euroopa Liidu Alžeeria dialoogiga seoses öelda, meil oli vastav teemaarendus siin ja ka me saime briifingu tulemuste kohta. aga kas ma sain teist õigesti aru, et eh, Euroopa Liidu delegatsioonis Alžiiris ei ole ühtegi inimest, kes tegeleb inimõiguste kaitsjatega, ei ole kedagi, kellele selline ülesanne oleks pandud, aga ma sain aru, et selline asi peaks eh, tulema Äh, et see inimõiguste kontaktpunkt ja inimõiguste kaitsjatega seonduv, see kõik on varasem asi juba. on üks inimene muidugi, kes tegeleb inimõiguste kaitsjatega, see on meie poliitikanõunik Euroopa Liidu delegatsioonis Alžiiris. aga mida ma silmas pidasin siin, oli see, et meil ei ole veel kohalikku strateegiat välja töötatud, aga muidugi selline inimene on olemas, kes nende teemadega tegeleb koha peal nii, seda oli meil hea meel kuulda ning ma loodan, et ka kodanikuühendused ja inimõigustega tegelejad Alžiiris ja Alžeerias saavad toetust äh, tollelt delegatsiooni töötajalt, kui neil seda tarvis oma tööks on. võib-olla härra Ramon võtab nüüd kokku. tahaksin öelda et mul oli hea meel kuulda härra Fanti ja proua Romero poolt öeldud ja ma ütlen teile, miks. nimelt eh, tehakse, siin on tegemist avalduste ja kinnitustega. ehk siis on selge, et Alžeeria on riik, kes on kõikidele võimalikele rahvusvahelistele kokkulepetele ja konventsioonidele alla kirjutanud. see kõik on olemas aga need tekstid, need õiguslikud tekstid ei ole kooskõlas nende tekstidega, mida Alžeeria ise on koostanud, nii et mul on hea meel kuulda teilt seda. nüüd teiseks, mis puudutab delegatsiooni Alžeerias. meid üllatab alati see viis, kuidas kodaniku ühendustega tegutsetakse, näiteks see kadunud isikutele äh, äh, ka tegelev äh, organisatsioon SOS, nad on väga aktiivsed, aga neid kunagi delegatsioon ei kutsu kaasa mingitele üritustele, nad nagu ei oleks kuulnudki neist ja sellest on väga kahju. ja meil on selline süsteem Alžeerias, ja mu ametiühingu sõbrad teavad ka näiteks seda, et kui on sõltumatu ametiühing mingis firmas, siis režiim kor-, organiseerib samasuguse nimega, samasuguse kõrval paralleelse ametiühingu. ja kui delegatsioon kutsub näiteks selle vastava nimetusega organisatsiooni või ametiühingu kohale oma kohtumisele, siis see lihtsalt ei toimu, see on põhimõtte küsimus. Need on äh, väga tõsised küsimused, millele tuleb tähelepanu pöörata. mäletan, et üheksakümnendatel aastatel võis ühe käe sõrmedel üles lugeda Euroopa Liidu delegatsioonide külaskäigud Alžeeriasse, me olime isoleeritud, Kaimos oli kodusõda ja keegi meid ei toetanud. sest on nüüd aastaid möödas ja me pidevalt öö, äh, soovime, pöördume rahvusvahelise avaliku arvamuse poole. meil on olnud üheksa valimist sest saadik, üheksakümne esimesest aastast, üheksad valimised meil on olnud parlamendi, presidendivalimised, meil on olnud üldvalimised kahe tuhande teisel aastal, kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande neljandal olid presidendivalimised, kahe tuhande üheksandal aastal presidendivalimised, nüüd tulevad kohalikud ja parlamendivalimised kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja kas seda protsessi on silmas peetud, kas Alžeeriat on lubatud demokratiseerida, ei ole, meil on olnud seitse presidenti, meil on mitmesuguseid põhiseadusi, mitte üheski põhiseadus, mitte ükski pole toiminud. üks president löödi maha, üks astus ise tagasi, üks sunniti tagasi astuma ja mitte ükski põhiseadus pole neid ka kaitsnud ja viimane president no nii see süsteem meil toimubki, toimibki, ei ole mingeid demokraatlikke reegleid. tegemist on süsteemiga, mis ei saagi demokratiseeruda või avanemisi suunas areneda, kui asjad nõnda edasi lähevad. meil on tarvis põhimõttelisi muudatusi. meil on hea meel, et paistab, et inimesed nüüd hakkavad ka aru saama sellest isikuvabadused, kogunemisvabadus, kom-, komisjonid, komiteed, Euroopa naabruspoliitika, kõik need asjad mängivad oma rolli ja Maagrebi riigid on oma revolutsioonid läbi viinud, aga nüüd on teie pool ka ülesanne oma revolutsioon läbi viia, suur tänu. So um, thank you, mis. suur tänu, härra Ramon. Teie tähelepanuks sellest, et eh, Euroopa Liidu delegatsioon võtab ühendust ainult teatud eh, vabaühendustega, see on teatavaks võetud ja tähele pandud meil ja ma kardan, et see ei ole mitte ainult nii Alžeerias, eh, ka mujal me peame olema väga öö, hoolsad ja tegema kindlaks, kel, kes on need tõelised kodanikuühendused, seda ei ole ka kerge kindlaks teha, aga me oleme selle teatavaks võtnud. minule teadaolevalt Euroopa Parlamendis vist rohkem kui kuus aastat tagasi, aga kas see on tõsi, härra Panseri, kinnitage seda, kas kuus või seitse aastat tagasi võeti vastu resolutsioon äh, Alžeeria kohta. nii et ma arvan, et peame mõtlema, miks see nõnda on ja vaatama ehk saaksime anda lisandväärtust, kui me töötaksime resolutsiooni kannal, mis on suunatud inimõiguste rikkumiste tähelepanu pööramisele ja arvestades seda, et tegemist nüüd on valimiste aastaga, ehk me saaksime seda teha, peaksime kaaluma, kuidas me saaksime kõige paremini teid selles jõupingutuses mm, toetada. härra Fonti soovis sõna, kas see puudutas veel seda vabaühenduste küsimust? jah, suur tänu, proua juhataja mul on kaks konkreetset täpsustust või selgitust. esiteks, ma võtan teatavaks äh, selle rahulolematuse, mis on seotud kontaktidega kodanikuühiskonnaga. isiklikult ma ei jaga seda arvamust täielikult, ma ei arva, et meie delegatsioon keeldub kedagi vastu võtmast, neid aktiviste kodanikuühenduses ja eriti, mis puudutab seda SOS Disparjud, need kadunud isikute organisatsiooni, siis meil toimus poliitikanõuniku ja nende esindaja vahel Alžiiris ning tema küll kutsuti konsultatsioonidele enne, kui toimus inimõiguste äh, allkomisjoni ähm, kohtumine, aga kahjuks ta ei saanud ise tulla, tahtsin lihtsalt selle ära selgitada, aga ma võtan teatavaks, mis te ütlesite mulle ja ma räägin kolleeg, kolleegidega, et oodatakse, et kontaktid oleksid veel palju tihedamad. samuti olles kuulanud kodanikuühenduste esindajat, pean ütlema seda, et ma ei ole öelnud, et et äh, Alžeeria seadusandlus ei ole kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega. ma tahaks, et see läks protokolli kirja, mina seda ei ole öelnud. aga härra Fondi, see, mida öö, äh, mina siin tean, minu meelest tuleb teil möönda, et delegatsioon Alžeeris peab tõhusamalt töötama tuleb leida paremaid vahendeid ja võimalusi. ja ma arvan, et see oleks tõesti vägagi soovitav, et nad nii teeksid. tõsi, ta on viimane resolutsioon äh, Alžeeria kohta võeti vastu palju aastaid tagasi ja nagu ma ütlesin ka oma külalise siin äh,, rääkides Alžeeriast ja just nimelt äh, parlamentaarsest kontekstist siin, siis see viimati oli kahe tuhande viiendal aastal, kui resolutsioon vastu võeti. nii et oleks tõesti kasu sellest, kui äh, me arutaksime seda võimalust, et resolutsioon vastu võtta, muidugi asi puudutab ka vägagi selle sõnastust siis. me peame ühelt poolt ütlema, et me soovime aidata Alžeeriat reformi teel ja märkima ära, missugused need etapid saavad olema. see on kindlasti see tee, mida tuleb teha, minna. ja ma arvan, et minu meelest on võimalik seda teedki minna. suur tänu et te võtsite osa sellest arutelust, andsite oma panuse. ma olen kindel, et härra Pantseriga teiegi edastate selle, mida siin koosolekul kuulsite täna, mis puudutas äh, lõunapartnerluse äh, jälgimist ja monitooringut, sest käimas on äh, teine osa sellest arutelust ja ma ei saanud kahel viimasel kohtumisel käia, ma ei ole kindel, et kas seal ka Alžeeriat käsitleti või mitte, aga me saame seda teemat areneda ka selles teisel foorumil ning meie vaatame omakorda, mida siin oma allkomisjonis saame selle resolutsiooni osas ära teha. ja siis sellega ongi meie äh, see päevakorrapunkt äh, ammendatud, kas on muid küsimusi? paistab, et ei ole, siis tuleb välja kuulutada järgmise koosoleku aeg, see on üheksandal veebruaril. suur tänu osavõtu eest!